tulemast äh, meie kotta Euroopa Liidu Nõukogu ja komisjoni esindajatele. hetke pärast äh, saate te ka sõna, kuid enne seda tutvustame päevakorda. esimene päevakorrapunkt, ühine arutelu tugevdatud majandusjuhtimise mehhanismide teemal. esmalt kuulame ära nõukogu seisukohavõtu ja siis komisjoni avalduse, räägime aga ka seitsmenda mai tippkohtumise ja ECOFIN-i kohtumise tulemustest järgnevad suulised küsimused nõukogule ja komisjonile, mis puudutab Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia poliitilist tähtsust praeguse finants- ja majanduskriisi kontekstis. ja mm, seejärel suuline küsimus finants- ja majanduskriisi tagajärgede kohta Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiale ja selle haldamisele. ja veel Äh, taaskord siis sama küsimus, äh, milline on Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend aasta strateegia poliitiline tähtsus praeguse finants- ja majanduskriisi raamistikus? esimesena äh, saab nõukogu nimel sõna riigisekretär härra Garrido, tere tulemast meie kotta! tere hommikust kõigile, aitäh teile, härra president! kõik teavad, et me, Euroopa läbib praegu väga keerulist rahanduslikku olukorda. juba mõned kuud on see nii kestnud. selle algus, see algas juba paar aastat tagasi, kui tekkis äh, laenukriis Ameerika Ühendriikides, mis on ometi, nagu me kõik teame, E, erasektorist pärit finantskriis ja ometi muutus see väga kiiresti tõsiseks probleemiks reaalmajandusele, tõi kaasa tõsise majandusseisaku, isegi majanduslanguse. tootmine langes ja samuti kasvas tublisti töötus. eriti tõsine on see probleem e, nendes riikides, kus ehitussektoril oli eriti suur roll Euroopa riigid reageerisid kiirelt, samuti ka nende riikide, ka riikide keskpangad, et igal juhul ära hoida eh, finantssüsteemi kokkukukkumine ning eh, samuti ka reaalmajandus reageeris. see loomulikult tõi kaasa ka muutused riigi rahandussüsteemides ja eh, riigieelarvetes kõigepealt tekib siis finan-, finantsstabiilsusprobleem, tekivad suured puudujäägid. teiseks eh, tekib ka riigi võlaga tõsine probleem, riigivõlv kasvab suuresti ning eh, seda õhutab veel eh, ka kaasa, õhutab kaasa ka olukord, Eh, finantsturgudel, mis toob kaasa ka intressimäära kasva eh, riigivõlga, võlale, riigivõlapaberitele ning see mõjutab kogu Eurotsooni. tegu on probleemiga, mis puudutab mitte ainult ühte või kahte riiki, vaid kogu Eurotsooni. selline on siis olukord tegu oleks siis ülevaatega, sündmustega, millega peab arvestama Euroopa Liit, et saaks tegutseda võimalikult adekvaatselt. ma arvan, et praegusel hetkel võib öelda, et Euroopa Liit on väga hästi reageerinud, ta võis mõjuda aeglasena, tõesti astuma panevalt aeglane mõningate otsuste langetamisel, kuid äh, samas võib öelda, et tulemused on olnud mõistlikud, korrektsed ja ettevaatlikud ja samuti on Euroopa Liit suutnud koordineeritult reageerida. võivad tunduda, võib tunduda, et mõningad meetmed võivad tekitada ebakõlasid Euroopa Liidus, on siiski, võib öelda, et kas on võetud otsus reageerida eh, lühiperspektiivis ja vaadata, samas ka kaugemale, sest äh, tuleks ära hoida olukord, kus selline kriis taaskord äh, plahvataks. nagu öeldud, Euroopa Liit on vastu võtnud majandus, äh, majandustaastamisplaani ning see plaan koordineerib šokiteraapiat, mis on vastu võetud mõningates riikides mitte selle, selleks ära hoida, aga vähemalt selleks, et äh, piirata kriisi tagajärgi. üks äh, näiteid on Kreeka. Kreekat komisjon juba kuid tagasi hoiatas, et äh, riigieelarve on väga keerulises olukorras. ning samuti ka Euroopa Liidu Nõukogu pöördus Kreeka poole vastavalt artiklile sada kakskümmend kuus punkt üheksa Euroopa aluslepingutest ning esitas äh, Kreekale omapoolsed ettepanekud ning äh, mõlemad institutsioonid jälgisid väga tähelepanelikult olukorda Kreekas. seda mitte ainult äh, seoses likviidsusprobleemiga riigieelarves, vaid see puudutas ka struktuursete reformide läbiviimist pensionisüsteemis samuti tervishoiusüsteemi ümber eh, kujundamises ning nii lõpuks kahekümne kolmandal aprillil võeti vastu eh, tegevusplaan Kreeka aitamise suhtes ning eile eh, siis see abist plaan nägi tõelist, nägi siis, aga seda hakati esimest korda ellu rakendama, sest esimest korda äh, osutati siis reaalset rahalist abi Kreekale. võib öelda, et tegu on siis esimese selle lühiperspektiivis tegutsemise väljendiga, tegutsetakse keerulises olukorras, nagu seda Kreeka olukord praegu on. samuti eh, nagu näitab meile see suuline küsimus mille esitasid meile saadikud Tool, Verhofstadt, Schulz ja teised. see näitab vajadust meil ühistrateegia loomiseks kriisist väljumiseks, see peaks olema eh, mõõdukas eh, kontrollitud tegevus, mille eesmärgiks peaks olema ära hoida riigieelarve pankrotti sattumist ja samas tuleb arvesse pidada ka, arvesse võtta ka eh, ka majanduse üldise olukorra paren-, parandamist. me peame arvesse võtma meie strukturaalseid probleeme, meie strukturaalsed probleemid on nõrgendanud meid, e, nõrgendanud meid praegusel hetkel, e, kus e, finantsturud on, on väga keerulises olukorras. me oleme vastu võtnud meetmed, mis peavad kohanduma praeguse kriisiolukorraga, praeguse tõsise majandusolukorraga, mis on tabanud kogu Euroopa Liitu ning konkreetselt eriti just Eurotsooni. selleks, et vastu astuda finantssektori kriisile, on Euroopa Liit käivitanud meetmed, millest räägitakse praegusel hetkel siin kojas Euroopa Parlamendis, see on siis äh, kontrollipakett. ja et me saaksime nõukogu ja parlamendi vahel selles osas kokkuleppele jõuda ning samuti meetmed, mille vastu, mis vastu võeti ECOFIN-i poolt, äh, mis puudutab riskifonde ja äh, sellega seoses ma vihjan Amnesty ja Convenditi küsimusele, kes seda aspekti rõhutavad samuti samuti võtame vastu otsuseid, mis puudutavad äh, leppe, kokkuleppeid, mis sõlmiti G kahekümne kokku, kohtumistel. meil on vaja struktuurseid reforme, sellele on suunatud ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, mis on kokku pandud liikmesriikide poolt kompromisside näol ning see sisaldab konkreetseid suuniseid mida tuleb täiendada riiklike plaanidega, mis äh, peavad äh, kajastust leidma reformiprogrammides ning peab ühtlasi ütlema, et seoses kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga on äh, oluline rõhutada ka komisjoni tegevust, kes kaheteistkümnendal mail rõhutab poliiti-, majanduspoliitika koordineerimisvajadust. meil on vaja põhjalikult üle vaadata oma maja-, oma tootmissüsteemid. me ei tohi sellist nõrkust endale enam lubada. meie majandussüsteem peab olema konkurentsivõimeline. me peame leidma tehnoloogilise lisandväärtusega tootmisvõimalusi, millel oleks oluline sotsiaalne mõju ja mõju ka tööturule, see, mis aitaks ühtlasi võrreld-, võidelda ka kliimamuutuste vastu. kuid probleemiks ei ole mitte ainult erafinantssüsteem. probleem on selles ka, et era, mitte ainult, probleem pole mitte ainult erasektori tootlikkuses, vaid probleem on ka Euroopa riikide eelarvepoliitikas. ning see puudutab ka komisjoni poolt vastu võetud ettepanekut kaheteistkümnenda mai otsustes, millest räägitakse ECOFINis e, ja eile räägiti sellest majandus- äh,, rahandusministrite nõukogus mis äh, puudutab äh, siis äh, eelarve täitmist ning stabiilsus- ja arengupakti tingimuste täitmist. ning sellega seoses ongi kokku pandud see task force, kes esimest korda koguneb kahekümne esimesel mail ehk siis ülehomme ja seda juhatab president Van Rompuy ning selle eesmärgiks on eelarvedistsipliini arutamine, mille aluseks võetakse komisjoni Eh, poolt välja antud eelarve majanduspoliitika koordineerimisdokument, mille koostamisel osales volinik Olli Rehn. see võtab kogu eh, perspe-, võtab kogu programmid ja projektid pikas perspektiivis. samuti puudutab see maksupoliitikat ning eh, finantssektori kasumite maksustamist ning see puudutab ka ka eh, eh rahan-, rahaülekannete eh, rahandustehingute maksustamist, millest räägitakse ka juba G kahekümne kohtumisel, sellest eh,, millest räägivad ka eh, saadikud Härms ja Konvendiit oma küsimusest. kõik Euroopa Liidu institutsioonid tegutsevad selles suunas. sellest räägiti juba eh, nõukogu istungil detsembris, sellest osas äh, paluti raportit ka Rahvusvaheliselt Valuutafondilt, mille mõjust ta avaldaks mõjuanalüüsi ning märtsis eh, ja aprillis arutas seda siis Euroopa Komisjon, eile arutas seda ka ECOFIN. nii et tegu on taas meetmega, mis läheb kindlasti kajastust ka G20 kohtumisel ning see on siis mõeldud Euroopa eh, pikk, lähi, kesk- ja pikalt perspektiivis vastu võetud otsuste langetamisel ning samuti ka Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika koht, tippkohtumisel, mis toimub Madridis, arutatakse seda küsimust. nii et kokkuvõttes, härra president, võib öelda, et praegusel hetkel üritatakse liikuda Euroopa ühtse majandusjuhtimise suunas. kuid noh, selles osaleb nõukogu, selles osaleb komisjon, selles osaleb ka Euroopa Parlament kui õigusloomeline ja kontrolliorgan. ma arvan, et võib julgelt öelda, et äh, kriis on näidanud, millised on Euroopa äh, rahandusliidu, äh, rahandusliidu vajakajäämised, Euroopa majandusliitu reaalselt veel ei eksisteeri, need on olemas äh, ainult paberil. meil on rahandusliit, kuid mitte majandusliit, kuid need, äh, need meetmed, mis äh, lühi- ja pikas perspektiivis rakendatakse, aitavad Euroopa Liidul edasi liikuda majandusliidu suunas. tegu on kriisiga, mis on, mis on nõrgendanud meie majandust, mis on, ei ole suutnud meid siiski killustada, mis ei ole suutnud meid äh, ära hävitada, me oleme aeglased olnud, kuid me oleme tegutsenud kindlalt, mõnikord kõhklevalt oleme tegutsenud, kuid oleme olnud ühtsed. ning see oli äh, adekvaatne vastus meie praegustele väljakutsetele. loodan, et ülemkogu juunis kinnitab liikumist Euroopa majandus, ühtse majandusjuhtimise suunas, et me reageeriksime üheskoos sellele raskele kriisile ning äh, see aitab meil ette valmistada ühisseisukohta kahe, G kahekümne kohtumiseks Torontos äh, finantssüsteemi reguleerimiseks ning samuti ka äh, rahandusülekannete maksustamise osas, mis on väga tähtis küsimus, aitäh teile! suur tänu, härra minister! suur tänu selle sõnavõtu eest ähm, liidu nõukogu nimel ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel saab sõna volinik Olli Rehn härra president, austatud saadikud, ma tervitan tänast arutelu Euroopa Liidu reaktsiooni osas äh, tekkinud majanduskriisile ning äh, väga hea meel on näha arutelu äh, majandusjuhtimise tänastest ja tuleviku väljakutsetest. alustaksin tänastest väljakutsetest ja sellest, mida me oleme teinud kriisile reageerimiseks kümme päeva tagasi võttis Euroopa Liit väga julged ja otsusekindlad otsused Euroopa finantsstabiilsuse tagamiseks. me andsime nii kahekordse vastuse süvenenud kriisile, tegemist on meie jaoks süsteemse väljakutsega eh, euro osas tegemist oli kindlasti reaktsiooniga, mida mina nimetaksin konsolideerimispaktiks. kõigepealt leppisime kokku Euroopa finantsstabiilsusmehhanismis, mis äh, siis äh, taga, annab tagatise kuni viiesaja miljardi euro suuruses summas ning sellele lisandub äh, rahvusvahelise valuutafondi poolne pakett kaks ühele suhtes ning äh, oleme ette näinud eelarve konsolideerimise nendes riikides, kus see on kõige, kus olukord on kõige raskem. tegemist on usaldusväärse paketiga, mis näitab kodanikele ja turgudele ning ka ülejäänud maa, maailmale, et äh, me kaitseme oma ühisvaluutat iga hinnaga kuid äh, kõike seda me ei tee kindlasti müstiliste turujõudude heaks, äh, vaid jätkusuutliku kasvu ja töökohtade loomisprotsessi heaks. me peame tagama selle, et ohud finantsstabiilsusele ei lämmataks äh, majanduste taaskäivitumist, mida me oleme näinud, kuid mis on siiski väga aeglane olnud ja on habras, see protsess. see on meie vastutus kodanike ees ning väga selgete sammudega üritame me siis oma kohust täita eile koordineerisime Eurotsooni liikmesriikide äh, tööd ning äh, näeme ette siis äh, neljasaja viiekümne miljonilise abipaketi Kreekale ja IMF omalt poolt annab viis ja pool miljonit, see peaks siis refinantseerimise vajaduse katma Kreekas. meie otsus tuli õigeaegselt muidugi sellel on teatavad tingimused, tingimuseks on Kreeka valitsusega koos äh, koostatud kokkuhoiuplaani äh, täideviimine. Euroopa Keskpank oli samuti selles plaanis osaline. keskpank on võtnud ka äh, erimeetmeid kasutusele selleks, et leevendada euro vastu suunatud rünnakute negatiivseid mõjusid kuid veelgi enam, äh, liikmesriigid on mõistnud, kui oluline on äh, eelarvete konsolideerimine selleks, et tagada riigi rahanduse stabiilsus ja see on eeltingimuseks jätkusuutlikuks majanduskasvuks. eelmisel nädalal äh, esitasid Hispaania Portu- ja Portugal uusi meetmeid eelarvete konsolideerimiseks, need on väga rasked sammud, kuid kindlasti vajalikud selleks, et äh, vähendada paisuvaid äh, avaliku sektori defitsiite aastatel kaks tuhat kümme ja kaks tuhat üksteist. komisjon äh, kavatseb esitada kõikehõlmava analüüsi uute eesmärkide teostatavusest ja, ja suunast siis järgneva paari nädala jooksul. ma tahaksin rõhutada seda, et avaliku sektori defitsiidi kiire vähendamine on ülioluline äh, osa finantsstabiilsuspaketist, mille osas siis kümnendal mail ECOFINis kokkuleppele jõuti. ja sama oluline on see, et äh, mõlemad riigid viiksid läbi selliseid struktuurireforme, mis toetaksid võimalikku majanduskasvu, eriti peame me silmas siin tööturu ja pensionisüsteemide reforme. samal ajal, kui eh, kiire eelarvete konsolideerimine on selge prioriteet üle terve maailma, peab eh, siiski koordineerima ka meie majandus- ja eelarvepoliitikaid vastavalt erinevatele oludele liikmesriikides. ehk teisisõnu, eelarvete konsolideerimise jõupingutusi tuleb eristada vastavalt äh, äh, riigi majanduslikule haavatavusele ja eelarvesüsteemile need liikmesriigid, kus liikumisruumi eelarve osas on väga vähe, nendele tuleb abi anda enne ja kiirendada meetmete andmist. Need, kus aga liikumisruumi on rohkem, nendes peaks kindlasti ähm, säilitama vähem piiravaid äh, eelarveraame selleks, et tagada majanduskasv ja töökohtade loomine Euroopas. muidugi viga oleks, kui me nüüd oma jõupingutused sinnapaika jätaksime. tuletagem meelde, et euro kui ühisvaluuta, ühisraha kümme esimest aastat on olnud siiski edukad, kuid tänane kriis on näidanud, et tuleb tunnistada eurosüsteemilisi äh, puudujääke, äh, vastastikusest äh, hindamisest ei ole äh, piisanud, äh, makromajanduslikud äh, erinevused jäid hoomamata. ja seega eelmisel nädalal, kümnendal mail esitas komisjon väga ambitsioonika ettepanekute paketi selleks, et majandusjuhtimist Euroopas teost-, toestada me näeme ette eelarvete jälgimise, makromajanduslike lõhede silumise ning oleme ette näinud äh, kriisi juhtimise väga konkreetse kava ja ma loodan parlamendi toetusele nendes väga olulistes ettepanekutes. Need ettepa-, ettepanekud on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia oluliseks nurgakiviks. meie ettepanekute aluseks on kaks põhimõtet. kõigepealt, äh, ennetav tegevus on alati parem kui korrigeerimine rääkimata siis äh, olukorra kriisiks kujunemisest, laskmisest. teiseks, eelarve järelevalve, sellele sellega peaks kaasas käima laiem makromajanduslik järelevalve selleks, et jõuda äh, selleni, mis on jätkusuutliku majandusliku arengu juurteks ja alusteks. meie ettepanek ähm, äh, lasub kolmel peamisel sambal kõigepealt äh, tuleb toestada äh, stabiilsuse kasvupakti nii ennetavaid kui korrigeerivaid meetmeid. Äh, majandusjuhtimise selgeks nurgakiviks on eelarvete eelkoordineerimine, tagamaks selle, et liikmesriikide eelarved käivad kaasas ja ühte sammu ühtsete Euroopa poliitikate ning kohustustega nii et ei tekiks sellist äh, riski Eurotsoonile ja teistele liikmesriikidele. see ei tähenda äh, seda, et liikmesriikide eelarveid hakatakse nüüd äh, siis rida-realt läbi vaatama, meil ei ole ei kavatsusi ega ka vahendeid selleks selle asemel räägime me pigem eelarve analüüsist äh, ja äh, vastastikusest hindamisest, sellest, kas eelarved on tasakaalus, enne kui äh, siis valitsused esitavad eelarve eelnõud parlamendile Euroopa Liidul on õigus vastavalt aluslepingutele teha soovitusi ja paluda siis korrigeerivaid meetmeid, äh, kui see peaks osutuma vajalikuks. on olnud neid, äh, kes äh, kritiseerivad seda sammu kui parlamentaarse suveräänsuse rikkumist, mina olen olnud ise nii äh, Rahvusparlamendi liige kui ka Euroopa Parlamendi liige ja ma tean täpselt, äh, kui äh, delikaatne see teema on parlamendi jaoks, see eelarvepädevuse teema. kuid kõik ilmselt mõistavad, et tegemist ei ole sugugi mitte demokraatia põhimõtete rikkumise või, või parlamendi suveräänsuse kärpimisega, vaid pigem üritame me tagada sellega seda, et liikmesriigid siiski järgiksid neid reegleid, milles nad on ise kokku leppinud me peame sisse tooma tõelise Euroopa dimensiooni äh, meie majanduspoliitikasse. ei piisa sellest, et äh, Euroopa vaatab passiivselt kõrvalt, mida tehakse maailma tasandil. Äh, Euroopa Liit ja eriti Eurotsoon teab väga hästi seda, kuidas liikmesriikide otsused äh, tihti omavad mõju ka liikmesriikide piiridest väljaspool ja seega on vaja koordineeritust Euroopa Liidu tasandil, enne kui sellised otsused liikmesriikides langetatakse. nüüd teine alustala meie strateegiale on kindlasti äh, makromajanduslike äh, lõhede analüüsimine ja hindamine, miks on oluline, konkurentsivõimes lähenemine Eurotsoonis on viimase kümne aasta jooksul olnud väga raske Eurotsooni riikides ja see kõik on olnud laiema finantskriisi äh, aluseks, et miks see finantskriis tabas meie liikmesriike nii valusasti. me peame kindlasti probleemid lahendama enne, kui need paisuvad üle kriisiks. ja seega me teeme ettepaneku määratleda ära konkreetsed ind-, indikaatorid tulemustabeliks ja teha siis vastavalt sellele soovitusi ja ka käivitada varase hoiatuse mehhanism, kui see võiks olla, kui see peaks olema vajalik. Nende indikaatorite seaks, seas võiksid olla näiteks tootmiskulud, tööjõukulud ja nii edasi. on täiesti selge ja ilmselge, et see ei tähenda seda, et me tahaksime kuidagi nõrgestada ühe või teise riigi ekspordi su-, võimekust me keskendume pigem majanduslikule kasvule, majanduskasvule terves Euroopas. see tähendab seda, et äh, tuge tuleb anda ekspordisuutlikkusele seal, kus seda on vaja ja sisetarbimisele seal, kus on vajalik ja võimalik. seega peaks tegemist olema Euroopa meeskonnaga, kes mängib terve Euroopa eest. ja seega tuleb saada selge sõnum nendele, kes jälgivad Euroopa, Eurotsooni kõrvalt, et äh, me ei allu kunagi, äh, kuid selleks on vaja meil väga selgelt kriisijuhtimise strateegiat äh, Eurotsooni liikmesriikide jaoks. üleminekumehhanism, mis toodi sisse kümnendal mail, on väga julge esimene samm selles suunas. kuid keskpikas ja pikas perspektiivis on komisjonil kavas äh, esitada plaan äh, alalisema strateegia jaoks, mis siis äh, muidugi õpiks oma õppetunnid tänasest kriisist. loomulikult me tahame sellest mehhanismist teha nii ebaatraktiivselt keegi ei tahaks seda kasutada, aga täiesti selge on see, et äh, pigem on hea, kui on äh, tuletõrjemeeskond ette valmistatud selleks, kui äh, metsatulekahju puhkeb, selle asemel, et hakata siis tuletõrjujaid välja koolitama, kui mets juba põleb. parem karta kui kahetseda. härra president, austatud saadikud, need komisjoni ettepanekud sillutavad tee tiigrihüppeks majandusjuhtimise vallas Euroopas kuid tahaksin teie tähelepanu pöörata ka ühele teisele äärmiselt äh, olulisele ettepanekule, mis tehti sellel samal päeval, kui me tegime needsamad ettepanekud majandusjuhtimise osas, nimelt Eesti liitumise kohta euroalaga, kuivõrd äh, Eesti saavutused on seda väärt ma toon ainult ühe näite, näite, võlamäär äh, praegu Euroopas keskmiselt on seitsekümmend viis protsenti, Eestis on see seitse koma viis protsenti, mitte seitsekümmend viis, vaid seitse koma viis ja seda äh, järjepidevalt. tegemist on ettepanekuga, mis saadab väga selge sõnumi tervele Eurotsoonile, äh, lisab kindlasti meile enesekindlust ning äh, näitab seda, et jätkusuutlik ja, ja järjepidev eelarvepoliitika kannab vilja komisjoni algatused aga üldiselt, kui need on vastu võetud, võetud, viivad kindlasti majandusjuhtimise mm, paranemisele Euroopas ning toob stabiilsust Eurotsoonile kindlasti. ja kindlasti äh, on väga oluline äh, elu sisse puhkuda nendesse plaanidesse suur aitäh, äh, volinik, selle avalduse eest, mille te tegite Euroopa Komisjoni nimel ja nüüd saab Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna fraktsiooni esimees härra Tool. härra president, kallid kolleegid. lõpuks ometi Euroopa reageeris, riigi ja valitsusjuhid hakkasid lõpuks ometi ähm, käsitlema, kui tõsise probleemiga on tegu ning äh, kümme päeva tagasi võeti vastu otsus, mis, mille eesmärgiks on toetada meie ühisraha eurot see näitab, et me toetame Euroopa solidaarsust, seda hoolimata sellest, et oli palju neid, kes sellest kahtlesid. plaan, mis eh, ei ole piisav, millega peab kaasas käima riiklike eelarve pudujääkide leevendamine ning samuti ka eh, paljude eh, maksundus, maksu sotsiaalsete ja muude reformide läbiviimist. me peame seda tegema tegu on plaaniga, mis ta täiendati möödunud kolmapäeval Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud dokumendiga ning äh, mis nõuab äh, siis äh, stabiilsuse arengupakti tingimuste täitmiste ranget jälg-, jälgimist. ilma nende meetmeteta me ei saa sellest kriisist välja, me peame üles näitama poliitilist julgust. Need meetmed, mis me oleme pidanud juba vastu võtnud kogu Euroopa tasandil ja individuaalselt ka riiklikul tasandil, need tuleb vastu võtta kohe praegu ning see puudutab nii parem- kui parempoolseid valitsusi. ning kahjuks äh, Saksa äh, sotsialistid ei suutnud üles näidata seda julgust, kui nad Euroopa abiplaani hääletasid Bundestagis. ning siin on meil kaks järeldust teha, esimene, me peame tunnistama tõde riigi äh, eelarvete kohta, nagu me tunnistame tõde Euroopa eelarve kohta me peame, ma palun Euroopa Komisjoni, et ta mitte ainult ei noomiks häbelikult, vaid tõesti sanktsioneeriks neid, kes tingimusi ei täida, me kõik kardame sanktsioone, me kõik kardame trahvi, kui äh, me oma autoga sõidame, ise ei lase meil riik, eeskirju rikkuda, sama võib öelda ju ka eelarve kohta. teine küsimus me peame eelarvesuuniste osas ka samuti kiired otsused vastu võtma. möödunud nädalal palus komisjon ning mina palusin sedasama siin kojas paar nädalat tagasi. ma tean, et see häirib paljusid liikmesriike, kuid liikmesriigid peavad harjuma sellega, et tulevikus neid äritatakse veelgi tihedamini, kui nad endiselt oma riigi rahandust kohtlevad nii, nagu nad elaksid üksikul saarel, nagu ei olekski olemas ühisraha, nagu ei ole vaja ühisdistsipl-, nagu ei oleks vaja ühisdistsipliini. see tähendab seda, et riigi sotsiaal- ja maksupoliitikat tuleb samuti muuta. ma saan aru meie kaasmaalaste pahameelest, kellelt nõutakse, et nad ohverdaks ennast teiste nimel, kes lähevad varem pensionile, kes töötavad vähem, see ei tohi nii jätkuda. ning see ongi meie kolmas järeldus sellest kriisist euro ei ole jätkusuutlik äh, muidu kui ainult siis, kui me kõik kollektiivselt tegutseme. mina äh, meenutaksin härra Walkerit, kes on härra Obama majandusnõunik, me peame oma majanduskultuuri ja täitumist muutma. me peame mõtlema Euroopa tasandil, mitte riiklikul tasandil. majandustegevus lühi, äh, lühiperspektiivis peab muutuma me peame mõtlema keskpikas ja pikas perspektiivis. me peame et, paluma, et meie ettevõtjad investeeriks ja tekitaks töökohti juurde. me palume, et me ärkaks ometi üles. minu fraktsioon palub, et komisjon teeks oma tööd ära, et äh, rakendataks liikmesriikide osas piitsa ja präänika poliitikat ning sanktsioneeritaks neid, kes tingimusi ei täita. komisjon ei tohi karta nii tegutseda. see on teenuse osutamine eurooplastele, see on teen-, teene terve kõigile liikmesriikidele. oma kõikidel koosolekutel, kohtu, kohtumistel küsivad kodanikud, kas meie hoiused on garanteeritud. ma saan täiesti aru neist kodanikest, kes on terve elu tööd teinud selleks, et natukenegi kokku hoida ning me peame kõigepealt suutma garanteerida oma eh, kodanike hoiuseid ning äh, see on üks näide sellest, milleks komisjon üldse paik, ametisse pandud on. ning äh, ainult niimoodi on kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, strateegial on mõtet. ainult kõik koos me suudame riigi rahandussüsteeme muut-, riikide rahandussüsteeme muuta, ainult nii saame toetada haridust, koolitust, teadusuuringuid ja innovatsiooni. ma nagu ütlesin seda eile ja nagu ütlen alati, kui on vaja reforme kõikjal, Euroopa riikides peame olema meie Euroopa saadikud eeskujuks, sest vastasel korral mõjume usulda, usaldatavana. seda ma sooviksin öelda, ma olen oma elu jooksul eh, väga keerulisi kriise läbi teinud ja oleks need kriisid siis vähemalt neile uueks lähtekohaks Euroopa ja need tema kodanike jaoks. suur tänu tähelepanu eest! suur aitäh! ja nüüd Äh, sotsiaaldemokraatide nimel härra Schulz. aitäh, president. daamid ja härrad, kolleegid. ma arvan, et äh, see arutelu toimub väga tõsises olukorras. tegemist on Euroopa Liidu jaoks lausa ähvardava olukorraga meil on aastakümneid valitsenud laissez-faire ideoloogia, äh, aastakümneid on äh, äh, enese, iseenesestmõistetavaks peetud kapitalistliku süsteemi õigsust ning selline majandussüsteem on toonud kaasa väga sügava majandus, rahandus ja tööhõive kriisi, teise, hullemaa teisest maailmasõjast saadik ja sellega on kaasas käinud ka väga sügav moraal, moraalne kriis, institutsioonide legitiimsuse kriis. see süsteem on vale. ja osalt on see süsteem ka ebamoraalne, perversne. ma toon teile ühe näite eh, sellest, eh, mida ma mõtlen. paljud meie kodanikud ei saa tegelikult aru sellest, mida eksperdid ütlevad. Nad näiteks ei saa aru, mida tähendavad krediidiriski vahetustehingud või krediidikindlustused. Nad sõlmivad kindlustuslepingu ning siis äh, võidakse selle lepinguga kaubelda. Äh, kui vaadata näiteks härra Tooli äh, talu, siis tal on kindlasti oma hooned äh, tulekahju vastu kind-, kindlustatud, kui mina saan selle kindlustuse ära osta, siis mina, Martin Schulz äh, äh, äh, saan raha, kindlustusraha, kui tema talu maha põleb. ja, ja siis ma saan öelda, et näete, ma olen ise oma tegude tulemusena jõukaks saanud ja see on ju tõepoolest perversne süsteem ja sellisest süsteemist tuleb vabaneda, see tuleb ära keelata. just nimelt sellistest mehhanismidest me praegu räägime, just nimelt sellistele mehhanismidele ma viitan. ja siin ei ole lugu lihtsalt naljakate, naljakates asjades, tegemist on näiteks pensionifondidega, California õp-, õpetajate äh, Äh, assotsiatsioon tahtis äh, riskifondide kaudu oma pensionifonde kindlustada, aga see, sellest ei tulnud midagi välja ning terve äh, põlvkond õpetajaid, kes nelikümmend aastat maksid makseid pensionifondi, on nüüd pankrotis. ja see on see süsteem, mis on meid viinud siia sellise katastroofi äärele ja nüüd tuleb see süsteem kaotada valitsustel on palutud astuda samme, me oleme kuulnud teilt, härra Lopez Garrido, ka teilt, härra Rehn, eh, mida tuleb teha ja see kõik kõlab tõesti väga kenasti, aga meid on sunnitud olukorda, kus me nüüd peame reageerima ja ma arvan, et eh, me reageerime liiga hilja. Eh, väga palju oleks võinud juba varem ära teha. me püüame praegu lahendada riskifondide probleemi, aga millal me jõuame Euroopa reitinguagentuuride, kas on normaalne see, et Ameerika reitinguagentuurid, eriti sellisel ajahetkel, kus äh, spekulatsioon Kreeka teemal on jõudnud tõesti kõrgpunkti äh,, üri-, üritavad äh, samasugust kriisi esile kutsuda ka Portugalis. missuguste organisatsioonidega on lihtsalt tegu, kuidas nad saavad otsustada terve rahva saatuse üle? Äh, neid tuleb kontrollida ja mitte praegu, seda oleks pidanud tegema juba aastaid tagasi, me oleme tegelikult juba aastaid tagasi seda nõudnud, aga meie nõudluse, nõudmised lükati tagasi ja nad lükkasid tagasi just nimelt need valitsused, kes nüüd ütlevad, et nemad tahavad kriisi kontrollida härra Langen, ma tean, et täna pärastlõunal esitate te eelnõu ja tegemist on väga toreda eelnõuga, aga me seisame silmiti Euroopa Liidus struktuurse defitsiidiga ja selle me peame lahendama institutsionaalsest aspektist. me oleme loonud majandus- ja rahandusliidu, väidetavalt oleme selle loonud Äh, aga tegelikult on meil ainult rahaliit ja meil ei ole majandusliitu. meil on terve rida majanduspoliitikaid siin Euroopas ja need poliitikad ei ole omavahel kooskõlastatud. väga tihti üks majanduspoliitika on hoopis vastuolus mõne teise liikmesriigi majanduspoliitikaga. ja see on Euroopa jaoks väga suureks ohuks ma rääkisin sellest, kuidas California osariik on läinud pankrotti ning äh, ei tule enam äh, toime. ja seepärast äh, oleme ka meie siin praegu silmitsi kriisiga ja seetõttu meil ongi vaja majanduse juhtimist ja kõik, kes on selle vastu, ei ole tegelikult üleüldse praeguse kriisi sõnumist aru saanud ja me seisame silmitsi ka legitiimsuse kriisiga. inimesed on aru saanud, et majandussüsteem on kokku kukkunud, nad ei usalda enam seda süsteemi ning äh, nad näevad, et riiklikud institutsioonid ja ka riigiülesed institutsioonid äh, lihtsalt äh, reageerivad sellele süsteemile ning neil ei ole mitte mingisugust, mingisugust usaldust nende institutsioonide suhtes äh,. Äh, väga paljud inimesed äh, püüavad sellest globalismist väljapääsu leida selles, sel moel, et tulevad tagasi natsionalistliku retoorika juurde. meil valitseb praegu usalduskriis, usalduskriis meie majandussüsteemi vastu ja me üritame riigiülestelt struktuuridelt tõmbuda tagasi jällegi riiklikele struktuuridele, see on see oht, mis Euroopat ähvardab. seega meil on vaja majanduse juhtimist, meil on vaja Äh, omaenda reeglitest kinni pidada. ja lõpetuseks äh, äh härra Tool äh,, äh Rahvapartei fraktsiooni esimees peaks olema pisut tagasihoidlikum, kui ka teisi erakondi kritiseerib. suur aitäh ja nüüd liberaalide ja demokraatide nimel härra Verhofstadt. tänan, ei ähm, marksistlik ega natsionalistlik retoorika ei too meile vajaminevad vahendid sellest kriisist välja tulemiseks. see, mis praegu, see kriis, mis on tekkinud, ei puuduta ainult rahanduskriisi Euroopa Liidus, see ei ole meie ühisrahakriis, see on äh, majandusjuhtimiskriis, Euroopa juhtimiskriis see on kriis, mille kohta võiks öelda, et ta on seotud Euroopa riikide eh, kinnisideega eh, mitte ehm, tegutseda Euroopa ühistasandil probleemide lahendamiseks. samas oleks vaja, et eh, Euroopa majandust juhitaks Euroopa ühis- meetodil, seda ei peaks juhtima mingisugune riiklik rahvuslik sündikaat, eh, mis, milleks on siis Euroopa üle, kogu Euroopa Liidu Nõukogu. ning minul oleks kolm sõnumit edastada täna hommikul. härra Garrido, esimene on seotud eh, nõukoguga. Hispaania eh, võiks paluda teist liikmesriigidele, et nad pisut oma suu koomal hoiaks sest iga kord, kui me oleme suutnud leida mingi lahenduse eurot aitamiseks, siis üks või teine riigi või valitsusjuht äh, hakkab saboteerima leitud lahendust. et esimene asi oleks nõukogult äh, et, äh, et hoitaks natuke suu kinni, lastaks komisjonil Euroopa Keskpangalt tegutseda ja lahendusi leida. teine sõnum on seotud komisjoniga härra Rehn, ma arvan, et te olete vastu võtnud tõesti julgeid otsuseid, eriti viimasel kolmapäeval. kuid ma arvan, et te peaksite minema veelgi kaugemale. praegu töö, on komisjonil oma töögrupp, mis peaks esitama äh, pakkumised lahendustega äh, umbes oktoobrikuus. see on liialt hilja. komisjonil on algatusõigus ning see tähendab seda, et komisjonil on õigus ja kohustus välja tulla äh, ambitsioonika lahenduspaketiga järgmistel nädalatel või kuudel. ei ole vaja töögruppi äh, selleks, et teada, mida teha tuleb. komisjon peab olema, peab algatuse enda peale võtma ning peab äh, globaalse paketiga välja tulema ning see tuleb esitada nõukogule ja parlamendile. ja siin neli elementi on sellega seotud, kõigepealt tugevdada stabiilsuspakti. meil on vaja tõepoolest sanktsioone ja ma toetan mõtet, äh, mille käis välja härra Rehn, et ehk siis selles äh, paketis enne seda, kui kõikide parlamendid võtavad vastu eelarved, äh, selle vaatab eelarve üle Euroopa Komisjon. selline ei ole peaaegu lähimuse, lähimuspõhimõtte olemasoluga või mitte, vaid tegu on lojaalsusküsimusega stabiilsuspaktile ja eurole ei saa öelda, et oleme Eurotsooni liikmed, stabiilsuspakti liikmed, kuid mis puudutab eelarve küsimusi, siis eh, euro meid ei puuduta. tegu on riik, riikliku rahvusliku kompetentsiga. teiseks oleks vaja eh, siduda eh, see kõik veenvalt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, praegusel hetkel nõukogu tegevus pole väga veenev olnud ja ta, teete te, võtate vastu äh, järeldused, kuid järeldused mille kohta juunis? meil on vaja avatud koordineerimismeetodid. kui te äh, oma tööd tõsiselt teete, siis tuleb anda komisjonile kõik vahendid selleks, et äh, nemad oleks need, kes tegelikult kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat juhiks ning kolmandaks see, meil on vaja Euroopa Rahandusfondi see peaks praeguse eh, stabiilsusmehhanismi arendama. nagu te ise ütlesite, härra Rehn, sellest ei piisa. siis tegu on jällegi valitsusvahelistel tasandil vastu võetavate otsustega. oleks vaja, eh, see tähendab seda, et kõik liikmesriigid laenu toetaksid ja pikas perspektiivis selline süsteem ei toeta, tööta. meil oleks vaja rahandusfondi, mida juhiks Euroopa Komisjon ja selles osa, selles osas ei tohiks otsuste langetamisel osaleda jälle kõik kuusteist eurotsooni liiget. seda me ootame komisjonilt, härra Rehn, me ootame ambitsiooni, julgust, julgust äh, panna läbirääkimislauale nõukogule ja parlamendile äh, äh, ettepanekud, neile neli ettepanekut, millest ma rääkisin. suur, suur aitäh ja nüüd saab roheliste nimel sõna Rebecca Harms. president, daamid ja härrad. minu fraktsioon on jällegi otsustanud, et me asume positiivsele seisukohale selles osas, mis puhu-, puudutab äh, vastu võetud finantsstabiliseerimismehhanisme. aga meie seostame oma toetuse väga selge Äh, vajadusega ühisema äh, majandus- ja rahanduspoliitika järele. meie fraktsiooni jaoks ei ole selline lähenemine uus. meie fraktsioonis on selline lähe-, on sellisel lähenemisel juba pikaajalised traditsioonid, aga äh, härra Rehn, me seome need kaks asja omavahel, me seome need härra Lopez Garrido äh, nõudmisega, et Euroopa tasandil tõesti langetataks tõsiseid otsuseid ning ei võideldaks mitte üksnes kriisi sümptomite vastu, vaid äh, tõesti jõutaks ka kriisi algpõhjusteni. meie analüüside põhjal on kahe tuhande kaheksandast aastast saadik äh, tegeletud just põhiliselt kriisi sümptomitega. Äh, kahe tuhande kaheksandast aastast, sellest aastast alates, kui Lehman Brothers läks pankrotti, oleme me üritanud päästa panku ja ma arvan, et me peame seda ka inimestele väga ausalt tunnistama. eurot ei stabiliseeritud kaks nädalat tagasi. väga paljud äh, Saksa ja äh, Prantsuse pangad päästeti jällegi, äh, seda tõestasid ka vahetuskursid aga me peame minema sellest päästmise faasist kaugemale, see päästmine läheb maksma miljardeid ja me ei tea, kust me lõpuks selle raha saame. kui vaadata ECOFINis saavutatud kokkuleppeid, siis eh, seal eh, astuti tegelikult väga väikseid samme turgude reguleerimise suunas ning äh, turgude reguleerimine on väga oluline osa meie tänastest nõudmistest äh, riik peab pöörama väga suurt tähelepanu finantsturgudele. me ei saa äh, lubada seda, et me muutume pankurite ja pankade pantvangideks. pangad on loomulikult süsteemi jaoks olulised, aga midagi on väga valesti, kui poliitikud on Äh, sattunud äh, raskustest ja kui riikide eksistents on sattunud küsimärgi alla. ja on paar asja, milles tuleb äh, langetada kiireid ja selgeid otsuseid ja mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides on tõesti asjad juba liikumas õiges suunas. ma arvan, et me peame pöörama tähelepanu euroobligatsioonidele, riskifondid tuleks üldse ära keelata ning samuti tuleks kasutusele võtta finantstehingute maks ja see kõik ei tohiks jääda ainult äh, sõnade tasemele, vaid äh, selline ta-, maks tuleb tõepoolest sisse viia. Äh, seda selleks, et me saaksime rahastada just neid valdkondi, mida me praegu peame riigi rahaga päästma. niisiis, me ei tohiks piirduda ainult ilusate sõnade tegemisega ja me saaksime seda tõestada, kui me viiksime selle maksu sisse. veel üks asi, mis mulle muret valmistab, on äh, kooskõlastatud eelarvepoliitika tulevik Euroopa Liidus ning eelarvedistsipliin. Äh, äh, ma olen neid sõnu Saksamaal väga tihti kuulnud, aga samas, kui me räägime kriisi ohjamisest, kui me kõneleme Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast, siis me peaksime jällegi üksmeelele jõudma selles osas, mida me tõepoolest tahame ja kuidas liikmesriigid, kuidas Euroopa suudab äh, äh, kodanike ees seista viie või kümne aasta pärast ja seda mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka riiklikul tasandil me peame äh, käituma sotsiaalselt vastutustundlikult. kuidas on lugu lasteaedade, koolide, haiglate, muuseumite, teatritega? minu kolleeg Kumbendit äh, ütles, et äh, Kreeka vajab rohkem aega selleks, et oma majanduse taastamiskava kokku panna, aga mina olen väga hästi kursis katastrofaalse rahandusliku olukorraga mitmetes liikmesriikides. ja meil tõesti läheb vaja natuke aega, et neid probleeme lahendada. nagu ma ütlesin, me peame keskenduma sotsiaalsetele küsimustele, see on parim, mida Euroopa Liit hetkel saab teha. me peame eelarve aspektist asjadele lähenema väga ettevaatlikult, me peame silmas pidama ka põlvkondadevahelist õiglust, ning Saksamaa rohelistena oleme me sellist eelarve lähenemist Saksamaal alati toetanud. ja lõpetuseks veel keskkonnapoliitika jätkusuutlik areng. Need on samuti asjad, äh, mida ei tohi unustada, meil on vaja innovatsiooni, meil on vaja keskkonnasõbralikku tootmist, meil on vaja Äh, avaliku ühistranspordi korraldamist, ähm, äh, ärgem unustagem neid asju, me peame tagama töökohad läbi innovatsiooni, äh, läbi jätkusuutlikkuse ning selleks on meil vaja raha ning daamid ja härrad, siin räägitakse uutest maksudest ja ka mina olen täiesti veendunud, et praeguse kriisi tõttu me ei saa sellest kriisist välja Äh, kui me liikmesriigi äh, tabudest äh, jagu ei saa, kui ei saa jagu sellest tabust, et ei tohi makse kehtestada, aitäh. aitäh ja nüüd konservatiivide reformaatori nimel härra Kirkhoop uh, presidendid, äh, härra volinik, äh, kahjuks on iseloomujooneks kujunenud nende jaoks, kes räägivad Euroopa Liidu nimel, et iga probleemi lahenduseks on äh, sügavam integratsioon. kuid see paneb äh, märgist mööda, meil ei ole vaja mitte mingisuguseid äh, ahnuse poliitikaid äh, tekitada, vaid hoida kinni poliitilistest äh, otsustest, mis on langetatud, kuid mida ei ole ellu viidud. ma tõesti loodan, et Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia, mis peaks äh, äh, lahendama siis need puudujäägid, mis on meie majanduskriisi aluseks täna, ei lange samasse lõksu. me peame vältima tulevikus samasuguseid kriise, kuid see eeldab äh, seda, et valitsused esitavad oma eelarved siis komisjonile justkui, kuid see informatsioon oleks pidanud juba praegu olema kättesaadav, seda lihtsalt komisjon ei ole piisavalt analüüsinud. Need, kes äh, seda, neid andmeid on analüüsinud, äh, kas äh, nende inimeste töö kvaliteet paraneb, kui karmimad tingimused sisse seatakse? sellel süsteemil ei ole usaldusväärsust, nende inimeste pädevuste suurendamine ei tähenda seda, et uusi meetmeid hakatakse tõsiselt, tõsisemalt võtma. veelgi enam äh,, Äh, võlgade andmine, mis seab surve alla Euroopa Liidu eelarve, on väga selge äh, finantsusaldusväärsuse õõnestamine, mida me siin justkui kogu aeg äh, toetame meie fraktsioon tahab, et euro oleks edukaks valuutaks nendele, kes soovivad selle eurotsooniga liituda, kui ka majandusele laiemalt. kuid see eeldab seda, et eurotsooni liikmesriigid võtavad oma kohustusi tõsiselt, on teineteise vastu ausad ja peavad kinni võetud kohustustest. komisjon on ju isegi äh, tunnistanud, et äh, need uued ettepanekud viivad Majandus- ja Rahaliidu süvenemiseni. kummaline on see, et äh, inglisekeelses tekstis märtsi tippkohumisest räägitakse governance'ist, äh, prantsusekeelne versioon aga valitsusele ehk meie siis valitsemisele, juhtimisele ja nemad valits-, valitsusele kui täiesti selge on see, et need paketid ei, ei lahenda meie probleeme, on negatiivsed kodanikele ja minu meelest negatiivsete tagajärgedega ka Euroopa Liidule. suur tänu, härra Kirkhope, järgmisena saab QNGL fraktsiooni nimel sõna Lotar Biski, palun. härra president, viimased äh, ülemkogu kohtumised on selgelt näidanud seda, et oleme asunud muutuste teele. meie ees on äh, täna mõneti Euroopa poliitikate eh, valitsuspoliitikateks muutmine, me räägime siin parlamendi rolli suurendamisest, komisjoni rolli suurendamisest me võtame arvesse valitsustevahelised kokkulepped, eh, kokku on ju lepitud tohutud summades, kuid parlamendid seni pole midagi nagu öelnud. Eh, ja me peame kaitsma ennast taoliste arengute vastu. kasutatakse praegu valitsuste poolt meetodit, Äh, kui me vaatame näiteks äh, äh, majanduse päästmisstrateegiaid ja pankade päästmise strateegiaid, kus valitsused kasutavad maksumaksja raha selleks, et kasiinokapitalismi toetada ja loomulikult on kõik sügavates laenudes, mille liikmesriigid kodanikud siis peavad ähm, kinni maksma, kuid kuidas seda teha, kas trükime raha lihtsalt juurde, kas niimoodi me tõesti tahame oma majandusi äh, Äh, päästa. kas meie esimeseks mureks peavad olema siis pangad? Euroopa Liit võiks ikkagi ära teha midagi rohkem, võiks endast kujutada midagi rohkemat ja täiesti õigus oli äh, nõukogu esimehel, kui ta ütles, et kui meil ei ole majandusliitu, ei ole mõtet ka rahaliidul. kuid vaatame pilti laiemalt, stabiilsuse kasvupakt on läbi kukkunud ja meil on selle asemele vaja mõistlikku majanduslikku koordineeritust. kuid praegu tundub, et sellel kahel hooval ei ole midagi omavahel pistmist, meil on vaja sotsiaalset eh, Euroopat, mida meil, millest meil on vajaka, meil on vaja finantssektori eh, regulatsiooni, meil ei ole koordineeritud maksupoliitikaid, ei palgapoliitikaid, sellest kõigest on meil suur puudus. ja finantstehingute maks, sellest on räägitud eh, juba ammuilma, aga ainult sõnu on kasutatud, mitte midagi ei ole tehtud Euroopa Liit ja Euroopa Liidu institutsioonid peavad äh, asju üles ehitama, mitte lahti lammutama. Äh, vaatame, kui hirmul on näiteks Kreeka rahvas, teised rahvad, äh, milliseid sotsiaalseid kärpeid on tehtud, inimesed on väga mures riskifondide osas need tuleks keelustada, nagu ka maksuparadiisid. kui me tahame finantskriisi Äh, lahendada, siis me peaksime äh, oma tegevuse, siis tegevust hoogustama, meie senine poliitika on olnud valusalt aeglane, kuid samas spekulandid tegutsevad väga kiiresti. Äh, ma ei ole sugugi veendunud, et panku peaks kasutama liikmesriikide et pa-, et liikmesriigid peaksid panku välja päästma liikme, liikmesriikide kodanike rahaga ja sõna pankrot tuleks minu meelest täiesti ümber defineerida. suur tänu ja nüüd äh, Euroopa Vabaliidu nimel saab sõna proua Tsavela. tänan, ma kasutan võimalust tänadamaks teid isiklikult selle efektiivse töö eest, mis te olete ära teinud Kreeka kriisi leevendamiseks. sooviksin tänada kõiki fraktsioone Euroopa Parlamendist toetuse ja solidaarsuse eest, mida nad on Kreeka suhtes üles näidanud. E, mul on kolm ettepanekut. ma sooviksin, kallid kolleegid, paluda teie toetust neile ettepanekutele, mis puudutab alalise instrumendi e, majandus äh, majandusjuhtimise instrumendi kasutusele võtmist. ma teeksin järgmise ettepaneku, et Euroopa Keskpank garanteeriks kuuskümmend, eh, kuuekümne protsendi osad, osal, kuuekümne protsendi eest eh, riigi võlapabereid kõigis liikmesriikides ning eh, laenud tuleks võt-, ülejäänud tuleks võtta, eh, võtta siis sellel tasemel, mida turg välja pakub. see oleks üks võimalus läbi viia meie eh, ühtset majandust haldust, majandusjuhtimist ning eh, kaks ettepanekut veel Kreeka suhtes. FMI garanteerib Kreeka võla tagasimaksmist kolmekümne viie aasta jooksul, kolme kuni viie aasta jooksul. see loomulikult äh, ta on, aitab Kreekal realistlikumalt oma <clears throat> võlga tagasi maksta. see on hea uudis Kreeka jaoks. teine ettepanek, äh, Kreeka võlga kasutatakse äh, riigivõlgade kustutamiseks mõistlik lahendus oleks järgmine. nimelt, et Euroopa Liit saaks, saaks, tuleb, peaks tulevikus välja andma Kreekale abi tingimusel, et see abi kasutatakse ära Kreeka majanduse arendamiseks. meil peaks, ei, meil ei ole abi ainult sellest, kui meie Eh, me eh, saame toetust ainult selleks, et võlgu tagasi maksma, me peame garanteerima ka arengu ning eh, toetame igatahes komisjoni poolset tegevust ja loodame, et Kreeka kriis on ainus hind, mille Euroopa Liit peab maksma. selleks, et paika panna efektiivne ühtne majandusjuhtimine, mis oleks pidanud toimima juba kümme aastat. loodetavasti see, sellega um, eh, kriisid, kriisid piirduvadki. andsin teile natukene rohkem kõneaega, kuivõrd te olete pärit Kreekast, kuid siiski minut on natukene liiast eh, ja muidugi Kreeka saadikutele praeguses olukorras eh, võime me anda natukene lisaaega, kuid, kuid siiski peame kinni kõneajast. proua Sinclair, protseduuriline küsimus härra president, kui teist sai meie koja president eelmisel aastal, siis te ütlesite, et te kavatsete kõiki fraktsioone võrdselt äh, kohelda, kuid äh, huvitav on täna siin asi olnud, härra Schulz rääkis kaks minutit kauem, äh, teised fraktsiooni esimehed ka, aga nüüd nopite välja siis ühe fraktsiooni, miks? proua Sinclair, ma pean väga konkreetselt kontrolli kõneaja üle tõsi see on, et äh, on olnud täna neid, kes äh, on rääkinud üle oma kõneaja, kuid äh, proua Tsavela rääkis proportsionaalselt siiski palju rohkem kauem, kui ette oli nähtud. kuid kuivõrd tegemist on Kreeka saadikuga ja täna me räägime väga palju Kreekast, lubasin ma seda. kõneajast peavad siiski kõik kinni pidama, kuid kõik on nõus sellega, et tegemist oli äärmiselt olulise sõnavõtuga järgmisena saab sõna Francisco Sosa Wagner. oli vaja tõesti kuristiku äärele jõuda selleks, et liikmesriikide juhid saaks aru, et äh, lahendus ei ole mitte rohkem natsionalismi, vaid rohkem Euroopat ning äh, sellega seoses äh, on tekkinud sellised lahendused nagu veto vetoõiguse vähenemine nõukogus või siis äh, äh, või siis Euroopa ühine majandusjuhtmine. me oleme lõpuks ometi aru saanud, et me istume kõik ühes paadis ja et individualismil ei ole tulevikku. kuid ma tahaksin küsida, kas selline lahendus on ainult ajutine või tähendab see tõesti Euroopa ühise majandusjuhtimise algust? sest äh, praegusel hetkel on juhtimist küll ja veel, kuid tegelikku äh, Eh, tegelikku eh, majandusjuhtimist, valitsust ei ole. sellega seoses on meil vaja tugevdada Euroopat, selleks reforme läbi viia ning eh, selleks, selleks me peame tegutsema rahandus- ja maksuküsimustega ja unustame ära unistused suurest suveräänsusest. meil on vaja tegutseda ühiselt, see on ainuke võimalus ühistada Euroopast üles ehitada, sest vastasel korral Euroopa pudeneb neil sõrmede vahelt nagu liiv no,. suur aitäh! ja nüüd saab, äh, saavad sõna siis ülejäänud kõnelejad. ja ma tahaksin teile teatada, et me peame siin väga olulist arutelu, mis mõjutab Euroopa Liidu tulevikku. ja nüüd saab sõna proua Wortmann Kool, teil on kaks minutit. president see, mida mina olen praegu teada saanud, on see, et kui härra tooli talu läheb põlema, siis kõige olulisem oleks ikkagi tulekahju kõigepealt ära kustutada ja seda võib öelda ka nende otsuste kohta, mida on langetanud komisjon ja nõukogu. Äh, on saja miljardi eurone pakett, abipakett vastu võetud ning reeglid, mis seda paketti puudutavad, vajavad nüüd samuti tugevdamist nõukogu äh, on oma otsuse juba langetanud, aga ka meie peaksime suutma samamoodi otsuse langetada. aga ma ei ole kindel, äh, kas me saame äh, kõiki meetmeid väga mõistlikult kasutada, meil on vaja jätkusuutlikku majanduskasvu, meil on vaja töökohti meie kodanikele, meil on vaja elujõulisi ettevõtteid see on ainus vi-, ja ainus viis, kuidas me saame seda saavutada, on siis, kui meil on stabiilne majandus ja stabiilne val-, valuuta. väga ambitsioonikas äh, kakskümmend kakskümmend strateegia ja samuti äh, stabi-, stabiilsus- ja majanduskasvu pakt vajavad kinnipidamist äh, selleks aga on vaja väga tugevat ju juhtimist Euroopa tasandil ning see on ka meie poolt koostatud resolutsiooni üks keskne idee me toetame volinik Reeni, aga ma arvan, et on vastutustundetu, et sotsiaaldemokraadid on otsustanud seda resolutsiooni ja teda mitte toetada. spekuleerimine ei ole kriisi põhjus, loomulikult see on kriisile oma panuse andnud me sooviksime, Äh, piirata seda vastutustundetust, mis majanduses on. ja nüüd äh, härra Svoboda. härra president, äh, kallid kolleegid, äh, proua Wortmann Kool eksib ja ta eksib kahes asjas. kõigepealt me ei soovi härra Tooli talu maha põletada, me ei soovi mitte ühtegi talu maha põletada, me soovime just rakendada meetmeid sellise tegevuse vastu. ja teiseks, me toetame neid meetmeid, mida härra Rehn on välja pakkunud. enamik nendest meetmetest, mis on välja pakutud, on mõeldud just selleks juhuks, kui härra Tooli talu läheb põlema, aga me peaksime tegelikult tegutsema juba varem, nii et, et see talu üldse põlema ei läheks ja meil on selles osas vaja kokkuleppele jõuda Äh, siin öeldi, et otsuste langetamise protsess on väga aeglane ja tõepoolest see protsess on olnud väga aeglane ning turud on seda määranud, märganud. vaadake, mis viimase kümne aasta jooksul on Euroopas juhtunud. härra Rehn juhtis täiesti õigesti tähelepanu sellele, et need äh, konkurentsierinevused, mis meil erinevate eurotsooni äh, riikide vahel on, on väga suured ja need riigid on teineteisest eraldunud ja mitte lähenenud aga kuidas jääb lugu näiteks lõhega vaeste ja rikaste vahel, ka see lõhe suureneb? Äh, teile võib see kõlada ju marksismina, aga minu jaoks on siin jutt sotsiaalkindlustusest, sotsiaalpoliitikast. Äh, võib-olla see kõik teid ei huvita, aga meie soovime majanduslikke meetmeid, rangeid eelarvemeetmeid, te olete need meetmed välja pakkunud äh, me tahame seda inimestele seletada, aga kuidas on inimesed selle kõigega nõus, Äh, kui nad märkavad, et Euroopas suurenevad üha enam lõhed vaeste ja rikaste vahel. seetõttu meil ongi nii palju proteste siin Euroopas, meil on vaja õigeid meetmeid, vajalikke meetmeid ning meie palve komisjonile ja nõukogule on järgmine. kõigepealt me peame hoolitsema selle eest, et erinevate liikmesriikide konkurentsiolukord ei ole niivõrd erinev, meil on vaja selles aspektis riike teineteisele lähendada ja me peame vaatama selliseid riike nagu Kreeka, me peame nende konkurentsivõimet parandama. me ei räägi siin Austria või Saksamaa konkurentsivõime langetamisest, vaid me tahame just nimelt teiste riikide konkurentsivõimet tõsta, nende riikide konkurentsivõimet, mis ei ole siiani olnud niivõrd edukad. see on minu arvates oluline. aga teie teatis, härra Rehn, mulle näib, et selles äh, puudub sisu, kuidas seda konkreetselt teha, selles teatises ei ole midagi konkreetset, te räägite reformist, jah, me võime seda sõna kasutada, aga te peaksite tähendama, selgitama ka, mida te selle reformi all mõtlete, mis asi see tööturureform on. me peame samuti pöörama tähelepanu eelarvele, me peame looma oma infrastruktuuri, me peame kasutama seda, mis juba Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias on nagu keskkonnasõbralik tehnoloogia, ilma selleta me oma eesmärke ei saavuta ja palun pidage neid kahte asja silmas, sotsiaalkindlustus ja konkurentsivõime, neid on Euroopale vaja. suur aitäh ja nüüd proua Valean. Thank you. I would like to make a point on the situation in those member states that are not suur tänu, ma tahaksin rääkida nendest riikidest, kes ei ole Eurotsooni liikmesriigid, kuid kes on samuti mures ähm, nendes liikmesriigid, kes ei ole Eurotsoonis, on äh, üritatud müüa poliitikute poolt mõtet, et Eurotsooni kuulumine oleks garant äh, ebastabiilsuse vastu, kuid äh, tegelikkus on täna teistsugune. euro on sattunud rünnaku alla igast küljest ja me teame, et selline rahasüst, mida praegu ette nähakse, on ainult lahendus praegusele probleemile, meil on pikemaid perspektiive vaja silmas hoida. majandusintegratsioon eeldab siiski ju tugevamat poliitilist liitu. selline ebatasakaal viib suurte lõhedeni liikmesriikide vahel eh, ja sellepärast ongi meil vaja äh, häid valitsemistavasid, meil on vaja sellist õhustikku luua, mis äh, tõmbaks libi, ligi investeeringuid, et bürokraatiakoormat tuleb vähendada. julgustavaid samme peavad valitsused astuma. Rumeenias näiteks kärbitakse praegu pensioneid ja palku, selle asemel, et bürokraatia masina kulusid kärpida või poliitilise elitaarsuse kulusid vähendada, meil on julgeolekuteenistustele äh, minevad kulud suuremad kui FBI-l, kuid selle asemel, et neid kulusid kärpida, kärbime õpetajate palku. Äh, me tahaksime üles kutsuda komisjoni mitte alluma liikmesriikide survele, sellepärast et liikmesriikidest ainult mõned üksikud praegu on, äh, on oma ülesandeid täitnud. härra Lamberts, palun suur tänu, kallid kolleegid, meil on vaja äh, selliseid avaliku sektori ähm, äh, kulupoliitikaid, mis on usaldusväärsed, meil on vaja eelarvet tasakaalu saada ja see eeldab muidugi kulude osas äh, vastutustundlikku tegutsemist, seda kõike on öeldud, meil on vaja ka tugevamat vastastikku hindamise poliitikat, kuid mitte ükski nõukogu härras ja nad on peaasjalikult just nimelt härrad, mitte daamid ei ähm, hakka teistele ettekirjutusi tegema, äh, et kulusid kärpida. kuid äh, see kõik viib Euroopa majanduse kokkuvarisemiseni, Euroopa sotsiaalse mustri kokkuvarisemiseni. kui me tahame riigi rahanduses tasakaalu saavutada, siis ainus lahe, ainus lahendus, mis tagab ka investeeringud samal ajal, sellepärast et defitsiitide kärpimisest ei piisa, investeerida tuleb ka tulevikku, on äh, leida uued lahendused meie finantssektor peab ka panustama eh, riigikassasse, seega meil on vaja pankadele eh, nii panna boonustele tasud peale kui ka finantstehingute maks, mõlemad meetmed tuleb kasutusele võtta. ja see tähendab seda, kõike seda, et tuleb lõpetada kingituste andmine meie ühiskondade rikkaimatele ei tohi lasta kesta olukorral, kus ettevõtted saavad kasu lõigata maksuparadiisidest ja, ja kus nad hiilivad kõrvale maksude maksmisest. me, meil on vaja välja kuulutada mitte eelarvetabud, äh, vaid äh, need tabud päevavalgele tuua, mida teie siin kojas peaasjalikult kõik toetate, eriti Rahvapartei. Äh, praegu on ju süsteemid täiesti selgelt, pole ennast tõestanud, võetakse mikrofon kõnelejalt. härra president, suur tänu, järgmisena saab sõna härra Epping, teil on poolteist minutit. suur tänu, härra president küsiti, et kas on väljapääsustrateegia sellest kriisist ja mina ütlen jah, eelarve konservatiivsus meie senised struktuursed probleemid on seisnud selles, et avalik sektor on liiga kaua üle kulutanud, avalik sektor on täiesti kontrolli alt väljanud juba aastaid. isegi helgetel päevadel Schröderi valitsus läks üle kolme protsendi piiri ja Kreeka muidugi on kõigist pikalt ees, sellepärast et nende valitsus ei ole üldse suutnud raha kuidagi hallata ja nüüd stabiilsuspakt, mida härra Proodi kahe tuhande teisel aastal stabiilsuse kohta, kohas ütles, te teate, et teie olite ise Liiganeni valitsuses, ütles, et stabiilsuspakt on üks lollus. Äh, seda oleks tulnud muuta ja äh, komisjon aluslepingute kaitsjana muutis seda, kuid me nüüd olemegi sellele banaarikoorele astunud. eelarves äh, konservatiivsus on järgnevatel aastatel kindlasti võtmesõnaks, see on väga oluline, meil on vaja uuenduslikkust, meil on vaja uusi turgi ja suuremat ettevõtlust, härra Schultz kas meil on vaja maksus, maksundus, maks, lisamakse äh, Hispaania esindaja, ei, see ajaks asjad ainult hullemaks, see suruks Euroopa stagnatsiooni ja teie oleksite öö, äh, väärastunud Robin Hood ja ma ütleksin, et äh, rahva viha, nende inim-, inimeste viha, kellel on äh, piskud pensionid ja vähesed äh, säästud, nagu ma aru saan, Saksamaa maksumaksja saab aru, et ta peab maksma, aga ega ta ei saa lõpmatuseni maksta. ja härra Verhofstadt, kui te mind veel kuulate, see on ikkagi natukene kummaline, et teie nüüd ütlete proua Merkelile, et lõpetage ära äh, eurost rääkimine. samas härra Verhofstadt on ise läbi kukkunud valitsusjuht olnud, mis asja ta üritab öelda niimoodi? Eh, suur tänu, härra eh, Lehjak. tänan. me ei, ei saa ei rääkimata jätta sellest, et kõige selle taga on täielik, eh, täielik finantside vaba liikumine, mille aluseks on pühamast püham täielik majandusliberaalsus, mis tegelikult ei tähenda täielikku võrdsust. miks ei küsitud meie käest enne, kui otsuseid hakati äh, vastu võtma? nüüd tahate te võimu täielikult enne ta kätte võtta, et äh, kontrollida riikide eelarveid komisjoni poolt. Te räägite puudujääkidest ja võlgadest. miks ei räägi me kunagi võimalusest äh, kasutada ära olemasolevaid varusid? kui praegusel hetkel on Eh, tegelikult ju puudujäägid sellepärast, et maksud on aina langenud ning eh, samuti rikkust jaotame me aina ebavõrdsemalt laiali. me peame muutma olemasolevaid statuute, mis puud-, eriti neid, mis puudutavad Euroopa Keskpank, panka ja kõnele katkestatakse. Margo Borghese. kui kaua see euro vastu peab sellisel kujul, nagu ta meil täna on? võib-olla paari aasta pärast äh, euro kaob. Äh, mina ei äh, ole nõus, et see seitsmesaja viiekümne miljardine laen Kreeka probleemide lahendamiseks aitab luua sellise sotsiaalmajandusliku tuleviku, nagu miljonid eurooplased soovivad. ja ma ei ole nõus ka stabiilse eurodogmaga Äh, sellepärast, et me võime ju intressimäärasid hoida väga madalana, selleks et kapital äh, ja investeeringud tuleks meie töö, tööstusesse ja, ja mitte ei pane raha riigisektorisse. ma äh,, äh siin komisjon väidab, et nad üritavad liikmesriikide maksetasakaalu muuta ma ei ole nõus sellise lähenemisega, ma ei ole näi-, nõus majandus- ja rahandusstrateegiaga, mis ei arvesta konkreetsete probleemidega. suur aitäh ja nüüd ära Hans-Peeter Martin. aitäh. nõukogu hoiak on Euroopa suhtes vaenulik ja ma olen sellise hoiaku vastu Te kritiseerite kriisi, aga samas te peate aru saama, et te olete osaliselt vastutavad paljude selle kriisi põhjuste eest. Te ei võtnud vastu määrusi, mis oleksid olnud vajalikud, näiteks Eurostat ma tean, et seda organisatsiooni ja tema ametnikke on kritiseeritud, aga näiteks mis puudutab Kreekat, Hispaaniat ja Portugali, siis Eurostat juhtis nende riikide probleemidele tähelepanu juba väga vara niisiis, kes seda äh, protsessi tegelikult takistasid, need olite teie, teie Hispaania poole pealt näiteks, Martin ei ole siin, äh, aga sakslased tegid seda, tegid austr-, austerlased, prantslased, äh, te tegite seda sellepärast, et te ei tahtnud, et inimesed teie enda arveraamatutega hakkaksid tegelema. härra Krassa, kes e-, esineb praegu ühes Saksa teleprogrammis, Äh, ja, ja nagu te teate, meil on olnud Austrias probleeme, mis on seotud kriminaalõigusega, kõik sellised asjad juhtuvad ja seda ei saa lihtsalt aktsepteerida. Äh, te ei saa teha seda, mida tegid ameeriklased. Äh, ma viitan siin uutele seadustele, mis võeti vastu Äh, kõigile nendele seadustele, mis olid suunatud riski vähendamisele, teie ei saa seda teha, meil on vaja demokraatlikku legitiimsust, meil on vaja kahekojalist süsteemi. sellepärast, et nõukogu äh, jätab väljapoole mulje, et ta on väga Euroopa-meelne, aga tegelikult see ei ole nii. Äh, suur aitäh ja järgmisena Otmar Karas, üks minut. president, daamid ja härrad, kõigepealt on see kriis meile näidanud, millised Äh, on meie piirid, äh, see kriis on välja toonud meie enda nõrkused, meie topeltstandardid, äh, topeltmoraali standardid, puudujäägid ja vead ning usaldusväärsuse puudumine. samuti on see kriis näidanud, et me ei ole oma tööd korralikult teinud. me õõnestame sellisel moel Euroopa ühtsust Äh, see kehtib äh, paljude liikmesriikide kohta, aga samuti ka Euroopa Komisjoni ja parlamendi kohta. ning äh, kui Euroopa Liit soovib saavutada oma eesmärke, kui Euroopa Liit on nõus sanktsioonide ja menetlustega, siis ei peaks komisjon sõltuma liikmesriikide nõusolekust, kui komisjon tahab teha midagi, mida ta peab tegema. meil on vaja defitsiidi ja sanktsioonimenetlusi, mis oleksid automaatsed ning nüüd nõukogule Äh, hakake, äh, lõpetage Eurostati blokeerimine, Eurostat peab äh, võimalik, Eurostatil peab olema võimalik liikmesriikides välja vii-, läbi viia uuringuid, mida ta soovib ja kõnelda, kellega soovib. ma arvan, et mul oli kaks minutit, ütles kõneleja, aga esimees parandab ja ütleb, et tal on ainult üks minut vabandage väga, aga siin on kirjas, et teil on ainult üks minut. aga noh, hea küll, jätkake viiendaks, te kõnelesite riskifondidest, ma ei ole nende osas veel otsust langetanud. ma kutsuksin nõukogu üles äh, parlamendiga kiiresti kohtuma enne suvepuhkust, et me saaksime selle küsimuse esimesel lugemisel lahendada, mis puudutab finantstehingute maksu, siis äh, võtame selle maksu kasutusele. komisjon peaks välja tulema ettepanekuga, äh, milline see maks konkreetselt välja peaks nägema. nõukogu me soovime, et läbi viiakse äh, äh, kõigi nende liikmesriikide seaduste mõjuhinnang, mis puudutavad Euroopa Liitu. me tahame, et hinnataks ka kõiki meetmeid, mis puudutavad reaalmajandust ning meil on vaja rohkem Euroopat ja vähem valitsuste vahelisust. aitäh! ja nüüd saab sõna härra Pullmann. president kolleegid, härra Garrido, teie esindate siin nõukogu ja mul on teile üks konkreetne küsimus. et me sellest äh, nii-öelda udust siin kuidagi jagu saame äh, kuidas me sellest ähm, olukorrast jagu saame, mul on teile konkreetne küsimus, härra Schultz kõneles siin spekulatsioonidest äh,, Äh, väärtpaberite katteta eelmüügist, äh, sellest, mis Kreeka äh, kriisini on viinud, sellised probleemid on ka Portugalil ja veel mitmetel teistel riikidel, ta kõneles kõigist sellest. härra Garrido, ma saan aru, et te olete üsna sageli kohtunud Ecofini raames, aga öelge mulle, miks te ei ole välja töötanud mingeid ühis, mingiseid ühiseid meetmeid kõigi liikmesriikide jaoks ja selliseid asju, selliseid tooteid keelanud? ma olin Berliinis mõne aeg tagasi ja ma olen seal seda küsimust tõstatanud kogu aeg, aga tegelikult alles eile õhtul otsustati, et sellised tooted tuleb ära keelata, sellepärast et nad on ohtlikud. miks me peame enne katastroofiga silmitsi seisma, enne kui me midagi ära keelame? me peame ju kaitsma oma majandust, oma kodanikke ja miks sellised asjad juhtuvad? Te kõnelesite äh, sellest, et protsessid on väga aeglased, et kõik nõukogus juhtub väga aeglaselt, võib-olla see on tõesti põhjus, aga ma tahaksin teile teha ühe ettepaneku. meie siin Euroopa Parlamendis oleme teinud äh, väga konkreetseid äh, ettepanekuid järelevalveasutuste kohta, näiteks samuti riskifondide kohta. me oleme teinud ettepaneku, et meil on vaja selliseid meetmeid Euroopa tasandil. härra Langen kui te tõesti teete nii, nagu te ütlete, äh, siis te võite selle aruteluga liituda ja, ja palun äh, lahendame selle probleemi hästi kiiresti, nõukogu peab lõpuks ometigi tegelema äh, meil on vaja äh, hoolitseda selle eest, et meil oleksid selleteemalised õigusaktid, et me saaksime tõesti Euroopa Liidu tasandil tegeleda. me ei pea ju ootama, kuni see protsess väga aeglaselt läbi nõukogu kulgeb. meil on olemas vahendid ja me peaksime neid äh, suutma kasutada, nii et, et palun aidake meid, hoolitsege selle eest, et nõukogu tegutseks kiiremini, aitäh yeah,! Äh, suur tänu, pidasite väga ilusti ajast kinni. järgmisena saab sõna proua Marielle Desarnes. tänan tegu on kahtlemata kõige tõsisema kriisiga, mis Euroopat on tas-, äh, tabanud. see tähendab seda, et meil on vaja äh, häid otsuseid langetada ja seda kohe, mitte oktoobris. kõik, esimene plaan võeti juba vastu euro, euro kaitsmiseks, parem hilja kui mitte kunagi. kuid äh, seda peab nüüd täiendama, me peame leidma Euroopa, peame asutama tegeliku ja toimiva Euroopa rahandusfondi või valuutafondi ning samuti peame Euroopa Denoteerimisagentuuri paika panema. me kõik teame, Euroopa ühisraha ei saa toimida, kui eh, ei, meil ei ole ühtset majanduslikku, poliitilist, eh, maksunduslikku eh, juhtimist. me ei saa jätta kogu võimu turgude ja spekulaatorite kätte. me räägime majandusjuhtimisest, võib-olla peaks me tegelikult äh, rääkima juhtimisest ja valitsemisest Euroopa Liidus, seni ei ole meile seda olnud. ning me peaksime endale paika panema kaks eesmärki. jah, kahtlemata me peaksime vähendama oma võlgu, kuid seda peab tegema realistlikult ning usutavalt. ning samal ajal eh, tuleb eh, jätta endale manööverdamisruumi ja valmistada ette toimivad reformid sellega seoses on väga eh, eh, oluline, et me te, et tekiks sünergia liikmesriikide eelarvete ja komisjoni vahel. ja see tähendab seda, et meil on vaja ka oma maksusüsteemid ümber teha, meil on vaja majanduskasvu toetada, meil on vaja e, toimivat e, majandussüsteemi. härra Pascal Confamite, proua, nagu ütles president. härra Rehn nagu te teate, on kaks võimalust defitsiidi vähendada, kas, eh, kas vähendada kulusid või suurendada makse. kulusid on võimalik teha, kulusid on võimalik vähendada, eh, kuid eh, kapitali, ettevõtete ja pankade maksusid suurendada selleks, et seda teha, on vaja üle-euroopalist koordineerimist. Teie teadisest möödunud nädalast ei ole selles valdkonnas midagi öeldud. ning äh, minu arvamus, mida jagavad paljud teised kolleegid, äh, oleks siis see, et kas te kavatsete maksusüsteemide harmoneerimisplaaniga lagedale tulla, mis aitaks, annaks liikmesriikidele manööverdamisvõimalusi e, ja mis aitaks neil tekitada näiteks selliseid maksusid, mida nad ei saaks üksi teha. härra Verhofstadt ütles, et teil on äh, initsiati-, algatusõigus, tegelikult praegu on teil algatuskohustus, aitäh. aitäh. aitäh teile. järgmisena saab sõna härra Van Dalen, üks minut. härra president, ähm, mulle kahjuks tundub, et Kreeka abipaketist ei ole kasu Kreeka eelarve defitsiit eelarve defitsiit on nelikümmend protsenti ja kuidagi kolme aastaga peaks siis äh, vähenema kolme protsendini. see lihtsalt ei ole võimalik, loomulikult kokkuhoiumeetmed on vastu võetud, kuid sellest ei piisa. Äh, me näeme ette ju seal tarbimise vähenemist olulisust, nii et tarbimise vähenemine ku-, pluss kuhjunud võlad, mis tuleb tagasi maksta, sellest kõigest ei ole kasu, tuleb häirekella anda Äh, kreeklased ei suuda oma võlgu tagasi maksta. ja kui me neile nüüd uusi laene anname, siis nad lihtsalt ühel hetkel laiutavad käsid, ütlevad, meil ei ole raha, me ei saa teile tagasi maksta ja mida meie siis teeme? eurotsooni riigid peavad oma eelarvet kontrolli alla saama, nad peavad äh, õiget statistikat edastama, nad peavad toetama stabiilsus- ja kasvupakti, muidu peaksid nad eurotsoon, peaksid nad eurotsoonist lahkuma. suur tänu, Nikolaus Huntis, palun. suur tänu. homme toimub Kreekas kõige suurem viimaste aastate üldstreik. töötajad on valitsuste meetmete vastu, nemad peavad sama palju edasi töötama kui enne ja nende palk on palju madalam kui nende kolleegide oma. tegu on tõelise ehm, tegu on tõelise silmakirjalikkusega rääkida siin puhul äh, eur-, mm, rääkida meie ühtsusest ja solidaarsusest, tegu on sanktsioonidega Kreeka suhtes. E, Räägi-, juba kuus kuud räägiti saja kahekümne, artikkel saja kahekümne kahe kahe rakendamisest me palusime kuid juba, et Euroopa Keskpank oma poliitikat muudaks, me palusime, et noteerimisagentuure Ameerikas kontrollitaks, seda te ei teinud. nii et põhimõtteliselt te lasite, andsite spekulaatoritele vabad käed te lasite valuutafondil Eurotsoonis takistamatult tegeleda, nüüd te nõuate meilt kokkuhoidu. vastavalt Lissaboni leppe saja kaheksateistkümnendale artiklile peaks Euroopa Parlament arutelu läbi viia ja ei ole mõtet rääkida praegu sellest solidaarsusest ja äh, proua Andreasen, üks minut. All... suur tänu, härra president, kallid kolleegid, me veel äh, mäletame selle aasta alguses Hispaania peaministri pompoosset avaldust, kuid äh, nüüd Hispaania läheb Kreekaga samas suunas, üksteist protsenti defitsiit ja tohutu võlg võrreldes SKT-ga. Euroopa otsib kedagi, keda süüdistada. kuid tegelikult meie enda bürokraatia vastutab selle kriisi eest sellepärast et äh, Eurotsooni tõmmati riike teades, et äh, nende riikide majandused äh, ei ole korras või on meil tõesti tuhat kakssada inimest Eurostatis töös, tööl lihtsalt andmekogujatena. Euroopa Keskpank haaras küll ohjad kriisis, kuid nad seda probleemi ei tekist-, tekitanud. kas tõesti on realistlik oodata, et avaliku sektori kulud Kreekas vähenevad kui, kui kakskümmend protsenti tööhõivest on tööl just riigisektoris ja viiskümmend protsenti ettevõtetest, nende peamine klient on riik. reaalsus täna on see, et enamus, kes äh, välja pakutud abipeki, abipaketti peaksid panustama, neil ei ole endalgi raha, näiteks nagu Ühendkuningriik äh, sekkub härra president ja võtab mikrofoni. Äh, härra Andreas Möltser, teil on kaks minutit, palun. suur tänu, härra president liiga kiire tsentraliseerimine ning euroopastumine, võimalik, et ka Euroopa ühisvaluuta sissetoomine on põhjustanud tänased raskused. Euroopa ühisvaluuta ei ole ju tegelikult äh, tugev valuuta lõppkokkuvõttes, sellepärast et äh, Eurotsooni kuuluvad majandused on niivõrd erinevad ühisvaluutal on siiski vaja ühtset tsentraliseeritud majanduspoliitikat, mingisugust Euroopa majandusjuhtumist Äh, nõrgad majandused, kui nad tahavad jääda Eurotsooni liikmesriikide sekka, tuleb panna tugeva eelarve kontrolli alla ning äh, defitsiidi kontrolli alla. kuid tsentraliseerimine, nii nagu ette nähtud praegu eelarvetega, et loodakse Brüsseli eelarveamet, kes otsustab liikmesriikide osas, on selge liikmesriikide suveräänsuse rikkumine kriisi ei saa kasutada edasis, põhjenduseks edasiste mm, Euroopa Liidu eelarve tsentraliseerimiseks. kui me tõesti tahame midagi õppida praegusest kriisist, siis võib-olla peaks äh, mõtlema hoopis teistsugusele Euroopa rahapoliitika äh, ehitusele või miks mitte näiteks äh, rääkida hoopis Euroopa tugevate valuutade alliansist nii et äh, inimesed, äh, et riigid lahkuksid ise Eurotsoonist, kui nad äh, lähemuskriteeriumeid ei täida, üks asi on aga täiesti selge kõik peavad kokku hoidma, kui riigid peavad kokku hoidma ja kodanikud peavad kokku hoidma, siis peab seda tegema ka Euroopa Liit. sellepärast, et vastasel juhul pädevused hakkavad kattuma ja meie parlamendis peaksime tõsiselt mõtlema, et kas mitte äh, üldises kokkuhoiu õhustikus on tõesti vaja meie personali eelarvet suurendada. kas see on õige sõnum, mida me tahame saata e, edasi meie valijatele, järgmisena saab sõna härra Langen. E, suur tänu, suur tänu, härra president. kuuskümmend aastat pärast Schumanni plaani üheksandal mail sellel aastal alles tähistasime seda aastapäeva võtsid nõukogu ja komisjon äh, Monet meetodi üle. parlament jäeti täiesti kõrvale sellest protsessist, aluslepingute artiklit kakskümmend kaks ei täidetud ja komisjon lasi sellel kõigel juhtuda härra Verhofstadt rääkis siin enne ja ütles minu meelest täiesti õigesti, et tegemist ei ole süsteemse probleemi ega europrobleemiga, vaid äh, äh, nii-öelda juhtimiskriisiga Hispaania eesistuja esindaja on mul siin silme ees, mida te ausalt öeldes olete teinud, mitte mingisuguseid uusi mõtteid te, te ei ole, kuidagi te ei ole motiveerinud asjade käiku, me oleme väga raskes olukorras, teie olete korraldanud äh, Madridis tohutult äh, ekstravagantse tippkohtumise, väga tore, aga, aga me peaksime ikkagi nagu midagi muud tegema. komisjoni veab nõukogu äh, ja meil on pidevad kommunikatsiooniprobleemid ja tükk aega pole mitte midagi konkreetset tulnud, ma olen härra Pulmaniga täiesti nõus, kus on teie konkreetsed ettepanekud? kas meil on mingisugustest asjadest rääkida järgmise kahe-kolme aasta jaoks? ei ole, meie tahaksime, et komisjon oleks julge, et komisjon oleks algatusvõimeline, võimeline, et nad võitleksid äh, ühiste ettepanekute ühi-, ühenduse meetodi eest, olge natukene vapramad meil on vaja hädasti äh, organiseeritust äh, sellepärast me olemegi äh, praegu selles kriisis, et liikmesriigid ei pidanud reeglitest kinni ja manööverdamine, manööverdamine aga hoopis vales suunas, arvestades meie rahaturgusid. härra Schulz samuti rääkis selle debati jooksul varem. rääkis ta võib-olla küll oma erakonna nimel, kuid äh, vähemalt ühes asjas oli tal õigus, äh, võttes selle asja kokku. ka meie mõistsime hukka tõsiasja, et Kreeka kolleegid meie enda fraktsiooni seas otsustasid, et nad ei toeta Kreeka parlamendis paketti, minu meelest see on täiesti vastutustundetu tegutsemine aga muidugi on samas siin õige välja tuua ka see, et need riigid, kes on täna Euroopas kriisis, Ühendkuningriik, Ungari, Portugal, Hispaania, et nende kõikide eesotsas <laughs> on olnud äh, sotsialistidest valitsused. Äh, järgmisena saab sõna härra Lopez Aguilar. suur tänu teile, härra president meie Euroopa, töö Euroopa Parlamendis algas aasta, pole veel läinud mööda ainsatki täiskogu, kus me poleks rääkinud kriisist, tegelikult äh, ei olegi millestki tähtsamast rääkida kui kriisist, mis on hävitanud Euroopas kakskümmend miljonit töökohta, kuid väga oluline on see, et me suudaksime oma selge eesmärgi paika panna, sest vastasel korral ei suuda me leida ka selgeid lahendusi. tege-, ei ole eurokriisiga euro Kreekas, see näitas kolm suurt vajakajäämist mis tuleb lahendada kõigepealt asümmeetria finants ja reaalmajanduse vahel, teiseks asümmeetria Euroopa Rahandusliidu ja Majandusmaksu ja eh, ja Maksuliidu vahel ning kolmandaks kriik on, kriis on olnud väga vähe, väga karm, väga terav ja lahendused on väga aeglased tulema ning sellega seoses me ei suudagi adekvaatselt lahendada paljude miljonite töötute probleeme ja me ei suuda konkureerida teiste riikidega, kes äh, on suutnud enda probleemidele lahendused juba leida. sellega seoses äh, ma kiidan heaks selle, mis öeldi möödunud nädalal, ähm, me möödunud nädalal valitsusjuhtide kohtumisel, samuti kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, kuid samas no, eh, ei ole see kõik tasuta, väga eh, eh, on vaja, on vaja sanktsioneerida riike, kes kohustusi ei täida ja mis võivad, kes võivad ohtu saada niimoodi majanduskasvu. me rääkisime siin inim-, Euroopa Inimõiguste hartast, rääkisime ka Stockholmi programmist, mis meil oli võimalus meenutada, et Euroopat ei ehitata üles ainult siseturu või rahandus, rahaühendusega, rahandusliiduga Äh, oleks vaja meenutada, et äh, paljud miljonid eurooplased tunnevad ennast halvasti sellest Euroopast, mida me neile praegu pakume. see Euroopa ähvardab rohkem, ähm, rohkem sanktsioonidega kui äh, pakkumistega sotsiaalse ühtsuse, vaesuse vastu võitluse ja töötuse vastu. Euroopa kodanike jaoks ilma lahendusteta selles valdkonnas ei ole ka lahendust kriisile. suur tänu ja Äh, proua Gulag. Äh, tänan kõigepealt volinikule ja nõukogule soovin ma öelda äh, aitäh selle eest, mida kuigi hilinemisega on tehtud, ikkagi on kõrgem tormis niimoodi vastu pidada. me oleme teinud ära vii-, kahe nädalaga rohkem, kui on tehtud aastate jooksul, jätkake samas vaimus. ma sooviksin kõigepealt öelda Hispaania eesistumisele, et juunikuus võetakse teie juhtimisel vastu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ärge kirjutage alla eh, mingisugusele eh, mingisugusele äpardunud eh, programmile. Lissaboni strateegia kukkus läbi. meil on vaja mingisugust uut meetodit, nagu ütles Guy Verhofstadt. meil on vaja finantskontrolli meile öeldakse, et Euroopa Parlament läheb liiga kaugemale, mina olen süsteemiliste riskide agentuuri raportöör ning ma panen tähele, et süsteemiline, sõna süsteemiline on väga tihedalt kasutusse tulnud viimastel nädalatel. olge ambitsioonikad, te, me toetame meid, ärge kuulake nõukogus neid, kes teevad äri reguleerimispuudumisega ning volinik Rehn, ma tänan teid teie julguse eest, ma olen täiesti nõus komisjoni ettepanekus ka valitsustele teha rohkem koostööd Euroopa tasandil kuid me peame olema siiski ettevaatlikud, sest eh, siin on võimalik, eh, võimalus anda vabad käed kõigile, eh, kõigile, kõigile neile, kes soovivad Euroopa kulul endale poliitilist profiiti lõigata. ärgem lubagem, et süüdistataks Brüsselit kõigis oma probleemides. liikmesriigid on need, kes on demokraatia garandid ja ja, ja liikmesriigid on need, kes on vastu võtnud miinustes eelarve igal aastal. järgmisena saab sõna äh, proua Sünbel. aitäh. me oleme olukorras, mille meie valitsused on loonud äh, Nad oleksid võinud selle kriisi ära hoida, kui nad oleks kinni pidanud stabiilsus- ja majanduskasvu paktist, Maastrichti kriteeriumidest, siis meil ei oleks seda võlakriisi, mis meil praegu paljudes liikmesriikides on. mina olen väga veidras olukorras, ma pean äh, tõmbama paralleele liikmesriikide valitsuste ja investeerimispankade juhtimisstiili vahel majandus- ja rahanduskomisjonis me arutame iga nädal pankade äh, käitumist, me Äh, räägime reeglitest, aruandluskohustusest ja ka seda, äh, ka meie valitsused peaks seda tegema. me nõuame vastutustundlikku juhtimist ettevõtetest, aga meil on siin igasugused äh, kohustused, mis on ka meie valitsustel ja valitsused samas ei ole käitunud vastutustundlikult. Ühendkuningriigis meid šokeeris see, milline oli ametist lahkuva valitsuse puudujääk nüüd on meil Ühendkuningriigis võimalus oma rahanduse seis äh, uuesti ümber hinnata ja ma loodan, et ülejäänud Euroopa teeb sama, me peame taastama oma rahandist, rahanduse korraliku seisu, aitäh. aitäh ja nüüd äh, härra De Jong, minut. president, äh, koordineeritud poliitika kriisi lahendamiseks on väga vajalik aga me ei tohiks unustada äh, ka peamisi finantsinstitutsioone. finantsinstitutsioonid äh, vajasid päästmist, äh, sellepärast et nad ei suutnud enam oma kohustusi täita. Hollandis on viimase kahe aasta jooksul tulnud anda kaks koma viis miljardit täienda-, täiendavat raha pensionifondidele ning üks pensionifondidest on pidanud äh, maksma miljardi Kreeka võlakirjade eest selleks, et suuremaid intress, intresse saada, tegemist oli spekulatsiooniga ja nüüd on tulemus selles, et me peame ilmselt päästma ka pensionifondi. Äh, kakskümmend kakskümmend strateegia peaks kehtestama äh, olulistele asjadele ja mitte just äärmuslikele meetmetele, vaid meetmetele, mis aitavad ohjata spekulatsiooni sest just spekulatsioon on äh, mõjutanud negatiivselt Kreekat, see oleks õige lähenemine. aitäh ja nüüd härra Salafrakos. suur tänu teile, härra president. sooviksin öelda, et ma täiesti selle servi-, toetan härra Reeni ettepanekuid tegu on tõhusa poliitilise kapitaliga Euroopa jaoks ning äh, me peaksime talle selle ettepanekust au andma. kuid sooviksin öelda, äh, paluksin teie tähelepanu juhtida, tahaksin teie tähelepanu juhtida asjaolule, et äh, et kõrge palavik on sama ohtlik kui hüpotermia. pärast Maastrichti ei tohi me muutuda ülemäära rangeteks, vastasel korral lähevad rikkad aina rikkamaks ja vaesed aina vaesemaks. ning sellega seoses ma sooviksin öelda, et majanduslik kaos kogu maailmas on seotud suurte reservide loomisega maailma tasandil ning sellega seoses äh, oleks vaja äh, vast-, äh, lahendusi leida, äh, taaskäivitades majanduskasvu kogu Euroopas ning seda tuleks teha ratsionaalselt. aitäh ja nüüd härra Mauro, kaks minutit. aitäh, president. Kiefer Hofstad juhtis tähelepanu meie sõnade puud, puudulikkusele nii marksistlikule retoorikule kui ka muule retoorikale ja mina püüaksin olla Euroopa-meelne. mõned nädalad tagasi äh, kõnelesime me siin solidaarsusest Kreekaga. Äh, milleks on, mis mõte on Euroopal, kui me ei aita liikmesriike, kes on sattunud raskustesse? aga mis mõte on Eurol ja Eurogrupil, kui seal ei äh, peeta kinni vastutustundlikkusest ja stabiilsusest? mis juhtub, kui solidaarsusest saab sünonüüm Euroopa Liiduga, mis on rikkunud aluslepinguid ning lihtsalt maksab kinni nende riikide arved, kes ei ole käitunud vastutustundlikult ja teeb seda omaenda kodanike arvelt? Äh, Euroopa Liidu kõnemehed paluvad, et Euroopa Komisjon oleks autoriteetne ja sõltumatu, et Euroopa Komisjon ei arvestaks nende riikidega, kes oma raamatupidamist võltsivad. me tahame uusi reegleid finantsturgudele, me mõistame hukka need äh, vead, mis on Eurotsoonis tehtud. ja meil ei ole veel ühtset eelarvepoliitikat, meil ei ole ka ühtset eela-, pensionipoliitikat, me oleme praegu kriisis aga see kriis ei sündinud mitte sellepärast, et meil oleks olnud liiga palju Euroopat, vaid otse vastupidi, kriis tekkis sellepärast, et meil oli liiga vähe Euroopat. Euroopa äh, peaks riikidele meelde tuletama, et nad peavad täitma oma kohustusi, tagama stabiilsuse, mõtlema tulevastele põlvkondadele ning see ei ole enam ilukõne. Äh, need algatused, millest me räägime, äh, tuleb ellu viia Need peavad saama osaks meie poliitilisest strateegiast, strateegiat, strateegiast, mis vaatab tulevikku ega kohusta meid äh, mineviku vigu toetama, aitäh! härra Sassooli kaks minutit. E non... rahva Euroopat on meil vaja, mitte riikide Euroopat. härra president, kallid kolleegid, see kriis, äh, mida me täna läbi elame, on Euroopa poliitikate kriis, Euroopa poliitikad ei ole suutnud äh, kontrollida turge ja selleks, et euro päästa, tuleb meie institutsioone toestada ning minna kaugemale valitsustevahelisest äh, loogikast ja jõuda tõelise juhtimiseni Euroopa tasandilt, ka see ei ole ilukõne. mõni hetk tagasi Angela Merkel, Saksamaa kantsler, andis häirekella Berliinis ja ütles, et Euroop-, et euro on ohus kuid ta andis seda häirekella, äh, andmata siis alternatiivina välja meetmeid investorite jaoks turgudel. selline käitumine viib selleni, et meie ühisvaluuta nõrgestub veelgi turgudel ning terve Euroopa muutub nõrgemaks. kujutagem nüüd ette, mis selle peale ütlevad turud just praegu, hetkel tõesti, see avaldus äh, Merkelilt tuli mõni hetk tagasi ja kindlasti on euro äh, veel kukkunud turgudel, kui me siit äh, saalist lahkume, siis selgub meile see, et me oleme veelgi vaesemad ja veelgi ebakindlamatel jalgadel, kui me arvasime. ainult meie suudame oma ühisvaluutat kaitsta, kui me ühisvaluuta ära kaitseme, siis me suudame kaitsta ka äh, majanduskasvu ja töökohti, kuid selleks me peame loobuma äh, senistest iganenud poliitikatest, meil on vaja uusi tugevaid instrumente, meil on vaja uut juhtimisviisi Euroopa tasandilt, meil on vaja sekkumist kasvupoliitikat, äh, piisavaid finantsvahendeid ka hädaolukordade jaoks ning see seitsmesaja viiekümne miljardi suurune abikava oli küll väga suur samm edasi, kuid sellest ei piisa, nagu hakkab aru saama äh, nagu me hakkame aru saama, meil on vaja väga selgeid suuniseid, mille järgi saaksid joonduda turud ja meil on vaja väga selgeid äh, ressursse äh, ja välja vahetada tuleb senised majanduslikud ja rahapoliitikad, mis, mis, mis on läbi kukkunud, me ei peaks kartma teha investeeringuid projektidesse, millel on teatav ühishuvi, keskkond, teadmised, infrastruktuur, inimressurss meie parlament äh,, härra president, kannab suurt vastutuskoormat. me peame autonoomselt äh, taas üles ehitama liikmesriikide võimekuse tulla sellest äh, valitsustevahelisest äh, poliitikast välja ja taas üles leida Euroopa vaim. suur tänu ja härra Klints saab sõna üheks minutiks, palun. daamid ja härrad, härra president, turud on võtnud äh, juhi rolli valitsuste asemel. valitsused küll reageerivad, äh, kuid äh, tegemist on järelreaktsiooniga, nad ei tee mitte midagi enne, see on täiesti skandaalne. valitsused reageerivad alles siis, kui turgude nõrkused tulevad välja. me oleks loomulikult pidanud tegutsema enne, kui euro sisse toodi, me teadsime väga hästi, et eelarvepoliitika ei kujune välja Eurotsoonis samamoodi nagu liikmesriikides, kuid me võtsime teatavad meetmed olukorra lahendamiseks, seadsime teatavad reeglid, kuid neid reegleid hakati siis rikkuma, isegi isegi kõige suuremad liikmesriigid tegid seda. meil on täna vaja tugevat seadusandlust, meil on vaja konkreetset mehhanismi, meil on vaja ähm, häbistada ka neid, kes on vääriti käitunud, selliseid asju on meil vaja. ja teiseks äh,, sisepinged Eurotsoonis on, on ilmselged ja kõigest sellest kujuneb tõeline proovikivi Euroopa jaoks. meie konkurentsivõime on nii erinev, et kogu see asi võib kokku variseda komisjon peab midagi tegema ära olukorra päästmiseks, tuleb äh, kontrollida liikmesriikide eelarveid ja kui selgub, et on oht Eurotsoonile, tuleb midagi eos juba ära teha. eelarvetele, äh, liikmesriikidel on muidugi eelarvepädevus, kuid see ei tähenda seda, et meil ei võiks olla mingisugust Euroopa-ülest äh, hindamismenetlust, meil on vaja sügavamat Euroopat, see meil on praegu viimane võimalus midagi ära teha, komisjon ja parlament peavad jõud koondama, kui see ei õnnestu, siis on meie probleemid tulevikus ikkagi väga sügavad suur tänu, härra Klints ja järgmisena saab sõna härra Võtšitšovski. Äh, suur tänu, härra president ma olen nõus äh, härra Mauroga selles osas, et äh, meil ei ole praegu kriisi vastu võitlemisel näha olnud piisavalt Euroopat. me oleme olnud kimpus institutsionaalse struktuuriga, kuid ei ole suutnud midagi ära teha kriisivastaseks võitluse, vastaseks võitluseks, kuid see, see võitlus äh, vajab koordineeritust ja solidaarsust. me täna peame siin pidevalt selliseid arutelusid, kuid samas näiteks Poolas on tohutud üleujutused äh, inimesed on hädas ja ootavad, et midagi Euroopa Liit nende jaoks ära teeks, aga sellist abi ei ole tulemas, Euroopa on selleks liiga väeti, meil ei ole eelarves vahendeid ette nähtud taolisteks hädaolukorra, olukordadeks meil ei ole finantsmeetmeid ette nähtud meie poliitiliste suurte sõnade täitmisega, eks ja asjad lähevad ainult hullemaks, need eelarved on veelgi nõrgemad tulevikus kui seni. suur tänu ja sõna saab sõna, sõna saab äh, härra Udi. tänan, härra president. nüüd on kätte jõudnud tõehetk. peame olema mõistlikud, peame olema vastutustundlikud. kriis ei ole ainult Euroopat tabanud, vaid tabanud kogu maailma kuidas, kui maailma majandust hakatakse ühiselt juhtima, kuidas meie saame seda Euroopast mõjutada, kuidas teha, kutsuda maailma tasandil, kui me ei suuda isegi Euroopa tasandil seda teha? kes ei eh, ole näinud Euroopa ajaloo jooksul, eh, kuidas esile kerkivad eh, riiklik-rahvuslikud egoismid, kõrvale jätakse valijate huvid, tehakse poliitikat ilma nende käest küsimata pärast Berliini müüri langemist me suutsime taasühendada oma kontinendi ja me uskusime, et me oleme tugevad. kuid nüüd on meid tabanud kriis ja seda hetkel, mil Euroopa on nõrk, valitsused on korrumpeerunud ja euroraske olukord on selle tõestuseks. me oleme kõik osa ketist, mõned lülid on nõrgemad. me peame aitama nõrgemaid, sest äh, kunagi oleme me endale tänulikud selle eest, kui me, selle eest, mis me nende heaks teinud oleme. liikmesriikidel ja äh, komisjonil on kõigil vastutus selle eest, et nad ei ole ähm, nõrgemaid riike toetanud, meil on vaja Euroopat, mis on vastutustundlik, me peame olema äh, vastutustundlikud, me peame äh, kontrollima stabiilsuse arengupakti, me peame taas võitma kodanike usalduse, selleks on vaja majanduskasvu, meil on, selleks on vaja tööhõivet, meil on vaja investeeringuid, kui investeeringuid ei ole eh, riigi poolt, siis ei ole arvata ka, et Euroopa eh, ettevõtjad seda teevad. Eh, me peame kümne aasta jooksul, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks paika panema investeerimisprojekti mil-, tuhande miljardi euro väärtuses, üles ehitama Euroopa infrastruktuurid ning äh, see peaks tähendama ka tehnoloogiat, meil on vaja energiat, haridust ja äh, samuti äh, kontrollima ka Euroopa Investeerimispanga tegevust, aitäh. tänan, proua Ferreira, üks minut, palun. Eh, austatud president, lugupeetud volinik majandus- ja Rahandusliit tähistas hiljuti kümnendat aastapäeva ja öeldi, et see on kõige suurem Euroopa saavutus. nüüd me elame kriisis ja on selgeks saanud, et äh, liitu ei ole viidud lõpuni. me vähemalt võtsime vastu päästemeetmed, mis on eelduseks kriisist väljumiseks aga otsused, mis meil tuleb veel vastu võtta, on väga valulised. euro on sattunud ohtu ja kaotanud oma mainet Euroopa Liidu kodanike ja maailma silmis. Euroopa Liit ja euro on lõimimisprotsess, mitte lihtsalt koostöö erinevate riikide vahel tegemist on ettevõtmisega, mida ei ole veel lõpule viidud ja on oht, et euro kaob. meil on kolm prioriteeti. kõigepealt äh, tuleks äh, laiendada neid vahendeid, mis võeti nüüd äh, kiirmeetmetena, eurofond, eurovõlu, võlakirjad, parem kontroll ja kindlasti on vaja tõhusamalt lahendada panganduskriisi. teiseks praegune eurokurss ei ole säilitatav ja meil tuleb äh, üle vaadata äh, oma ühiskondlikud äh, strateegiad seoses sellega. meil on vaja meetmeid, et viia ellu kakskümmend kakskümmend strateegia. maksude konsolideerimine on hea, aga kui liikmesriikide vahel on kasvavad erinevused, siis ei ole see kõik enam võimalik ja konvergentsipoliitika tuleb taaselustada, tänan. härra Pietrovski, üks minut, palun. już po raz trzeci Parlament Europejski pochyla się nad centralną kolmandat korda tegeleme me Euroopa Parlamendis äh, kakskümmend kakskümmend äh, plaaniga, paljud saadikud suhtusid negatiivselt sellesse plaani, sest see meenutas neile vanasid poliitilisi strateegiaid ja kuna Lissaboni strateegia osutus fiaskoks. juba eelmisel arutelul ma viitasin sellele, et antud dokumendi sisu ei ole üldsegi kursis sellega ega kooskõlas sellega, mis toimub praegu finants- ja majandusmaastikul Õnneks nüüd nõukogu võttis konkreetseid meetmeid, mis peaksid eurotsooni stabiliseerima. sadu miljardeid eurosid äh, tuleb eraldada eurotsooni ja Lääne-Euroopa stabiliseerimiseks, aga see kõik ei tohi toimuda uute liikmesriikide arvelt ja Poolas on ju võetud majandusnäitajaid eh, tasakaalu väga tõsiselt. härra major Orehja, palun. tänan, härra president. ma usun, et eh, kõige hullem kriis ei ole see, millega me praegu silmitsi oleme, vaid eh, kõige hullemaks kuluneb olukord siis, kui me praegusest kriisist oma järeldusi ei tee ja õppetunde ei õpi mitmetes riikides me elasime üle oma võimete, me kaugenesime reaalmajandusest, me viljelesime fiktiivset majandust. see puudutab nii riigisektorit äh, kui ka meie perekondi, kodumajapidamisi. me ei saanud aru, et äh, elusolend võib küll kasvada, aga kui ta läheb rasva, siis ta on ikka hoopis teistsugune elusolend. tal on vaja jõudu, elus olendil on vaja jõudu, aga ta ei tohi minna rasva liiga suureks. ja nüüd see kriis, kus me oleme, see oli paar kuud tagasi hoopis teistsugune kui praegu ja ka paari kuu pärast kindlasti on olukord hoopis teistsugune. majanduses finantskriisist on saanud sotsiaalkriis, tekivad konfliktid ja enne kui me jõuame nii kaugele, tuleb meil poliitikutel aru saada, et tegemist on usalduskriisiga, tegemist ei ole eurokriisiga, me analüüsime poliitilisi protsesse ja selge on see, et äh, meil on usalduskriis, meil tuleb küsida, kuidas muuta oma suhtumist nii poliitiliselt, institutsiooniliselt kui ka isiklikult, mida on vaja teha Euroopa Parlament äh, ei tohiks äh, näpuga näidata teistele institutsioonidele, vaid peaks küsima, mida meil endil on võimalik teha, et institutsionaalne muutus ellu viia. me kuulsime tänu mitmeid äh, põhjuseid, miks need äh, kriisid on tekkinud, bürokraatia, agentuurid ja nii edasi, aga peaks äh, pöörama tähelepanu põhiliselt kahele aspektile, meil on Euroopas vaja miinimum ühtekuuluvust ja Euroopa Parlament peaks selle poole pöör-, püüdlema ja me peame ütlema ka välja tõe. proua Padimata, poolteist minutit, palun. lubage mul pühendada paar sekundit nende kolleegide tänamisele, kes on kohale tulnud langenud kahjuks ei ole. kahju, et Kreeka parlamendis hääletati Kreeka erimeetmete vastu äh, osade saadikute poolt. rahvapartei liikmed olid need, kes ütlesid, miks Kreekas tekkis viimastel aastatel kriis, aga loomulikult Eurotsoonil on ka muid puudusi ja lisaks sellele tuleb vaadelda ka kogu maailma majandust. liiga palju võimu ei tohi anda globaliseerunud finantssüsteemile. küsimus on demokraatias. kui Euroopa eh, tahab omaenda pikaajalisi väärtusi austada, siis äh, peame me Euroopat tugevdama, me peame Euro-, Eurotsooni tugevdama, meil on selleks vaja erimeetmeid ka, selleks pole kahtlustki, aga kriisi ohjamise plaanist ei piisa. me peame mõtlema ka, kust kriis pärineb mitte ainult Euroopa tasandil, aga liikmesriikides samuti, peame mõtlema oma tulevastele, no oma järeltulijatele ja peame mõtlema äh, majanduskasvule, mis aitab meil luua heaoluriiki. me kõneleme siin majanduskoostööst, aga see koostöö peab olema palju tasakaalustatum. praegusel hetkel ei saa kasvu ja stabiilsuspakti lihtsalt rakendada kõige tähtsam on siiski jätkusuutlik areng, töökohtade loomine strateegias kaks tuhat kakskümmend. suur tänu. härra Rangel. suur tänu, härra president. mitmed Rahvapartei kolleegid on maalinud olukorrast põhjaliku kõikehõlmava pildi ja nüüd arvan, et me peame mõtlema ka, millist rolli on mänginud ja peavad mängima liikmesriigid. liikmesriikide valitsustelgi on oma roll. valitsused peavad panema paika tingimused selleks, et ühisraha tugevdada ja selleks, et raha- ja majandusliit projekt edasi areneks. PSD Portugalis on Rahvaparteiga seotud, meie toetame valitsuse erakorralisi meetmeid, sest meie arvates on viimase viieteist aasta jooksul Portugalis eh, sotsialistlik valitsus teinud vigu. ja nüüd on vaja neid korrektsioone teha meil on vaja erakorralisi meetmeid, aga samas me ka kritiseerime Portugali valitsust. muide, see on heaks eeskujuks teistele valitsustele, kus ei soovita kulusid kärpida. pigem soovitakse makse tõsta, aga väga tähtis on hoopis kulusid vähendada. seetõttu on oluline, et valitsus võtaks selliseid meetmeid, mis aitaksid kulusid äh, vähendada ja ohjata avaliku sektori võlgu see puudutab nii Portugali kui ka teisi riike, kes on raskes olukorras. meil Euroopa Parlamendis on kohustus julgustada liikmesriike, oma koduriike selleks, et tugevdada Eurotsooni, see nagu on meie ideaal, meie unistus, me soovime seda ka reaalselt näha, sest me kõik soovime heaoluriigis elada, tänan. härra Färm, palun. austatud ähm, kolleegid ühist majanduspoliitikat ähm, tuleb äh, vaadata ka eelarve perspektiivist, see kõik mõjutab ka kakskümmend kakskümmend strateegiast. tähelepanu tuleb kindlasti pöörata rahandusturgude valvamisele ja uutele ülesannetele, mis on Lissaboni lepinguga tulnud. paljud liikmesriigid on väga keerulises majandusolukorras, ka tihtipeale eelarve kitsikuse tõttu Euroopa Liit võib anda oma panuse liikmesriikide majanduslikku taastamisse. Euroopa Liit peaks keskenduma sellistele valdkondadele, kus äh, liit saaks anda lisandväärtust niimoodi, et äh, liidu ja liikmesriikide eelarved toetaksid ja täiendaksid teineteist. aga liikmesriigid äh, ei saa anda Euroopa Liidule lisapädevusi, kui ei anta ka lisaressursse, näiteks investeeringud infrastruktuuri, teadus- ja arendustegevusse ja koolitusse, et meie majanduslik tulevik oleks parem. sellest lähtuvalt on ääretult oluline, et meil oleks ühine majanduspoliitika vaim, mis kajastuks ka järgmise aasta eelarve läbirääkimistel ja mis puudutab äh, finantsperspektiivi pärast äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, siis ka seal on meil vaja lähtuda sellisest uuest vaimust, muidu me ei saavuta edu. härra Skilakis, palun. härra president, Kreeka parlamendisaadikuna tahaksin korrata siin kojas midagi sellist, mida olen üsna selgelt ka Kreekas välja öelnud ja tahan väljendada oma tänu selle abi eest, mida Kreeka on saanud läbi Euroopa toetusmehhanismi. see aitas meil võtta neid meetmeid, mis lõppkokkuvõttes viivad tervema Kreeka majanduseni. meil oli seda abi vaja Kreekas ja me peame kindlustama ka seda, et teised majandused saavad sellist abi sest et meie eesmärgiks on ju välja pääseda nendest ohtudest siin Euroopas. Äh, esimest korda on parlamendis ja teistes institutsioonides lõplik otsustavus, äh, vaadatakse Euroopa majandusolukorda realistlikult, aga kuidas me siia jõudsime? härra president, peamine põhjus on see, et me kulutame rohkem, kui me sisse toome, me ei säästa ja probleem on selles, et me kulutasime enne kriisi, kriisi ajal ja ka pärast kriisi. me ei saa jätkuvalt kulutada sellist raha, mida meil tegelikult ei ole, eriti kui sissetulekud puuduvad. ja Euroopa Valuutafond ja teised institutsioonid, mida praegu koostatakse, liiguvad õiges suunas ja nad on ka resolutsioonis sees, aga loomulikult on meil vaja ka stiimuleid mitte lihtsalt äh, defitsiidi ja võla vähendamist, me peame ka kindlustama, et lühikeses perspektiivis, et need kustutatakse ja neid vähendatakse nii kiiresti kui võimalik. me peame uuesti vaatama kogu äh, kapitalismi küsimust. isegi rohkem kui neli miljonit inimest elab äh, vähema kui kahe dollariga päevas väga palju inimesi on selliseid, kellel on ainult kakssada dollarit kuus. vana Euroopa mudel peab muutuma. kui me ei muutu, kui me ei liigu kiiremini struktuursete muudatuste suunas, mis puudutab innovatsiooni ja konkurentsivõimet, hakkame me elama palju vaesemalt. aitäh! proua Hüübner, kaks minutit, palun. härra president, pole kahtlustki, et hetkel kriis on väga tõsine ja kulud on väga suured, meie ülesandeks on võtta ette selliseid tegusid, mis võimaldaks meil taastada nii tasakaalu, mis turu äh, vigade tõttu on äh, laiali lagunenud, aga ka tugevdada valitsuspoliitikaid. me peame vaatama, milliseid meetmeid on vaja selleks, et äh, Euroopa riigid jällegi taastuksid. meil roh-, suurem seadusandlus ei ole garantiiks selleks, et riske vältida. kui, kui me valime sellise tee, siis see peaks käsikäes käima suurendatud lihtsustamisega ja finantsturud peaksid olema tunduvalt lihtsamad. ka on selge, et rahandus- ja majanduspoliitikat ei ole asendajaks struktuurireformidele. struktuurireformid peavad puudutama Euroopa Liidu majanduse alusnõrkusi Äh, defitsiidid ja võlad, inimeste vananemine, inflatsioon, äh, kliimamuutuspoliitikate riskid, madal tootlikkus ja väike konkurentsivõime, kui äh, riigil on raha vähem, siis peab tegema rohkem. seetõttu peaksime me tõhusamalt kulutama nii Euroopa kui riigi rahasid. äride toetamine, tõhus valitsus, mit-, mittediskrimineerivad maksud, suur tööhõive osalusmäär, just eriti naiste hulgas, ja haridussüsteem, teadustöö innovatsioon, kõik see on miinimum sisuline meetmete pakett, et saavutada kasvu, töökohti ja konkurentsivõimet. ilma selleta peab Euroopa võidustrateegia põhinema äh, fiskaalsel äh, rangusel, aga me peaksime fokusseerima siiski innovatsioonile, sest see on ainuke moodus, kuidas tõsta kasvu, et töökohti jätkusuutlikult. Euroopa Parlament peaks säilitama oma strateegilise rolli ja üritama saavutada julgeid äh, Euroopa lahendusi, nii kodanikud kui turud no vajavad rohkem Euroopat. aitäh! härra Mitchell, kaks minutit veel. minu jaoks on äh, enesestmõistetav, et riigid peavad olema vastutavad äh, ja nad peavad saavutama ka oma eesmärke, nii et alustaksin siit, aga on õige aeg ka vaadata enda ümber ja näha, millised teised tegevused on panustanud viimastesse kriisidesse. kolmekümnendatel aastatel kullastandard ja protektsionism soodustasid eh, majanduslanguse tekke, teket. Euroopa Liidus on meil olnud solidaarsus ja institutsiooniline pädevus Euroopa Keskpanga ja komisjoni kaudu, et õppida mineviku vigadest. institutsiooniline töö on olnud muljetavaldav, arvestades, et on kakskümmend seitse Euroopa liikmesriiki, kaasa arvatud kuusteist euroliiget ja meie institutsioonid on teinud koostööd Ameerika Föderaalreserviga, Inglise pangaga, Jaapani keskpangaga ja nii edasi. aga sellest sõltumatult äh, turud, nii-öelda turud on negatiivselt äh, vaadanud iga, peaaegu iga sammu, mis me oleme võtnud. Äh, vabal turul protektsionism ei tööta, aga kas meie turud on vabad? turud on avaldanud suurt mõju meie kriisi viimisel, aga e, nüüd nad e, lihtsalt üritavad võidelda suveräänsete riikide vastu ja nad üritavad mingil põhjusel oma võimu ja turgusid omaenda eesmärkidel ära kasutada. poliitilised mured e, selle koha pealt näiteks, et euro võiks nafta hinna määrajana dollarit tulevikus asendada või tahetakse lihtsalt suuremat pädevust ja, ja rikkust hankida sellega, et lõhutakse suveräänsed õigused Euroopa Liidus. me peaksime juhtidena mõtlema selle üle, mis siin toimub. liikmesriigid, neid peab distsiplineerima, kaasa arvatud minu liikmesriiki, loomulikult see peab aset leidma, aga nüüd pannakse kogu rõhk liikmesriikidele ja väga vähe rõhku sellele, mis on tegelikult mõni, mõningate turutegevuste taga tahaksin kuulda nõukogu eesistujalt ja volinikult, siis mida nüüd tehakse selleks, et neid inimesi hallata, kui me varem seda ei teinud, siis kuhu see meid viis, aitäh? härra Mesaros, kaks minutit, palun. suur tänu, president Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia on väga oluline, ka tänapäeval, kus meil on tugev majandus- ja finantskriis. see kriis tõstatab küsimusi ja on toonud endaga kaasa negatiivseid mõjusid. strateegia peab nende arengutega arvestama, muidu ta ei toimi. euro maine langeb. meil tuleb teha kõik, et säilitada rahandusliit. riigid, mis kuuluvad Eurotsooni, peavad Eurot eduks ja me peame andma omapoolse panuse, et see valuuta säiliks. kriisil võivad olla ka poliitilised mõjud. euroskeptitsism võib tugevneda ja osad riigid võivad kaotada usalduse Neid riike, kes pole eurot veel saanud valuutaks võtta, tuleb toetada. tähelepanu tuleb pöörata kindlasti ka energiapoliitilistele aspektidele. oluline on leida alternatiivseid energiaallikaid ja kasutada neid võideldes kliimamuutuste vastu. oluline on tugevdada alternatiivse energiavõimekust, pidades silmas pikaajalist energiatarnekindlust, on oluline kombineerida fossiilseid ja alternatiivseid energiaallikaid. kindlasti on oluline tähelepanu pöörata ka süsinikdioksiidi püüdmisele ja ladestamisele. strateegiasse tuleks sisse võtta ka parem koordineerimine, erinevate valdkondade omavaheline seostamine, ainult niimoodi on meil võimalik edu saavutada. härra Marinescu, üks minut, palun. măsurile propuse de comisie și de consiliu sunt extrem de binevenite. meetmed, mis on välja pakutud komisjoni ja nõukogu poolt, on teretulnud. kui me oleks need meetmed tarvitusele võtnud varem, siis oleks olnud võimalik hoida suurem osa sellest kriisist ära, millega me praegu silmitsi oleme. majandusliku juhtimise puudumine on toonud meile otsuste vastuvõtmise, ilma et oleks konsulteeritud Euroopa Parlamendiga. eelmisel ähm, aastal anti palju raha pankadele, see on oluline, aga pankade päästmine ei ole aidanud äh, ülejäänud majandust stabiilsuspaktist äh, ei ole kinni peetud, defitsiidid on muudkui äh, kasvanud. osad riigid otsustasid öelda kodanikele tõtt ja nad võtsid äh, vastu säästumeetmed, teised jällegi seda ei teinud ja niimoodi on tõesti Euroopa Liidu kodanike olukord ka erinev, kõik riigid vastutavad selle kriisi eest. me ei saa tarbida rohkem, kui me toodame, me ei saa kulutada rohkem, kui meil on, meil on vaja finantsstabiilsust ja seetõttu on eh, hea idee luua uus stabiilsusvahend Euroopa Valuutafond, aga neid meetmeid eh, tuleb täiendada ka teiste äh, kontrolli seiremeetoditega, ainult siis on meil võimalik äh, saavutada korralik majandushaldus äh, kõikide riikide huvides täna. kolleegid, nüüd vaba mikrofoni juurde. ja ma usun, et nõukogu ja komisjon soovivad sõna võtta lõpus. nii et äh, pean rangelt kinni ühe minuti limiidist. see on äh, ainuke võimalus anda tõesti sõna kõigile. proua McInnes, palun. president and I will president, ma tervitan eesistuja oma kommentaare äh, produktiivsete süsteemide kohta ja konkurentsivõime kohta, eh, sellist eh, konversatsiooni on vaja arendada nii parlamendist kui ka eh, komisjonist palju rohkem, me oleme liiga aeglaselt reageerinud. tundub, et Euroopa süsteemides on teatud letargia tekkinud, liikmesriigid oleksid võinud ka pangakriisi puhul palju kiiremalt reageerida, me oleme tegelikult võimelised selleks, aga me ei ole teinud seda praegu. ja lõpuks Euroopa Komisjon kaalub uue süsteemi nelja sammast, aga komisjon peaks vaatama läbi ka enda rolli äh, kriisis. stabiilsus- ja kasvupakti seire on tegelikult toimunud äh, väga tagasihoidlikult, see ei ole funktsioneerinud ja äh, uus süsteem ja teie võim tegelikult mõjub ainult siis, kui te tõesti kasutate kõiki hoobasid, mis teie käsutuses on proua Vassescu. suur tänu. majanduskriisi aeg langeb kokku strateegiaga kaks tuhat kakskümmend, see on ühest küljest väljakutse, teisest küljest suur võimalus ja samuti võib see stimuleerida sotsiaalseid ja majandusreforme, mis on väga vajalikud. reformi põhimõtted peaksid olema solidaarsus ja kohanemisvõime ma usun, et me saame ära kasutada ka ühtekuuluvusfondi, mis aitab vähendada Euroopa Liidu regioonide erinevusi. teisest küljest on täiesti selge see, et need eesmärgid, mis Euroopa Liit on endale seadnud, ei saa muutuda automaatselt liikmesriikide eesmärkidest, neid tuleks kohandada vastavalt liikmesriikide erisustele. Rumeenia valitsus on loonud kõrgetasemelise töögrupi kes siis töötab välja riigi eesmärgid ning koordineerib riigi reformikava. suur tänu, proua Papadopoulou. turgude ja pankade toimimine on tegelikult meid praegusesse olukorda viinud meie riikides ei toimi need süsteemid nii, nagu vaja, kõigepealt Kreeka, nüüd Portugal, me oleme spekulantide ohvriks langenud. me peame eh, solidaarsust üles näitama, kuigi oleme seda teinud eh, hilinenult, nüüd ähvardab Kreekat suur vallandamiste laine, streigid, eh, probleemi lahendust ei saa jätta pankade hooleks, meil on vaja sotsiaalset solidaarsust, me peame läbi vaatama kogu panga ja finantssüsteemi, me tahame, et eh, kasvu, majanduskasvu ja stabiilsuspakt toimiks ja majanduspoliitikat tuleks paremini koordineerida, seades rõhu just konkurentsivõimele. samuti tuleb vähendada liikmesriikide erinevusi on jõudnud kätte aeg välja töötada inimkesksed programmid, see puudutab ka strateegiat kaks tuhat kakskümmend. härra Schmidt, palun. meil on vaja Euroopas rohkem koostööd ja meil on vaja ühisvastutust, mitte protektsionismi või natsionalismi. ajalugu on meile seda õpetanud. mul on väga raske aru saada rahandusministrite poolt öeldud äh, eelarve kontrolli kohta viimased äh, kuud on olnud suhteliselt hirmutavad ja need oleks pidanud hirmutama ka rahandusministreid. nüüd on välja tulnud, äh, milline on olnud rahvuslik varjamine. nüüd tundub, et soovitakse kontrollida Kreekat, Hispaaniat ja Portugali, aga mitte muid. Rootsi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 järgmisena tuleks mööda meie rahvastiku tööstruktuuri. paljud inimesed töötavad mittetootlikes valdkondades, näiteks halduses. ei ole võimalik toita niivõrd palju bürokraate. volinik, pöörake pilk Aasiasse. seal ei ole niivõrd palju ülikoole kui meil, aga haldussektor ei ole ka nii ulatuslik ja seetõttu on võimalik äh, ka rohkem konkurentsile panustada. lihtne ettevõtlusmaastik, vähem äh, haldussektorit, äh, tugev ettevõtlikkus, need viiksid meid edasi. härra Prons, üks minut, palun majanduskriis ei ole selline ajutine haigus, millest Euroopa Liidu liikmed varsti taastuvad täielikku majanduslikku terv-, tervisesse. on süstemaatilised vead Euroopa Liidu ja liikmesriikide lähenemisel majandusse, ühise valuuta eesmärk lõpuks kahekümne seitsmele plussriigile põhineb valel äh, arvamusel, et üks valuuta sobib paljudele väga erinevatele majandustele. valuuta väärtus peaks väljendama majanduse tugevust, mida ta teenib aga on ka teisi sisulisi probleeme. globaliseerumise tõsiselt võtmine Euroopa Liit, Liidus ja liikmesriikides on retsept katastroofiks, me ei saa lasta töötajatel madala palgaga riikidest siseneda Euroopasse, me ei saa vähendada palkasid nende tasemele, legaalsed miinimumpalgad ei kaitse meie töötajaid, toimuste sisseostmist või tootmise kolmandasse maailmasse viimise eest, aitäh, härra president. härra Kelam, üks minut, palun. tahaksin tänada volinik Reeni tema heade sõnade ja ja usalduse eest Eesti pingutustesse Eurotsooniga liitumisel. ja võin kinnitada, et oli hea meel näha et, et seitsme koma viie protsendiga SKP-ga ei saa Eesti panustama keskmisse Euroopa Liidu võluta-, võlatasemesse. olen kindel, et Eurotsooni kolleegid näevad Eestit kui positiivset näidet. me saadame eh, ka julgustava signaali Lätile ja Leedule, veendes inimesi, et on mõistlik pingutada ja et kõik taotlejad, kõiki taotlejaid koheldakse vastavalt nende oma äh, iseloomujoontele. praegusel hetkel Eurotsooniga liitumine ei ole mitte ainult privileeg, Eh, see tähendab seda, et me oleme solidaarsed ja algusest peale panustame ka ise eh, konsolideerumispakti. aga olen siiski veendunud, et tegemist on õige otsusega. me ei näe Euroopa Liitu ainult võimalusena asju saada, vaid ka eelkõige võimalusena panustada meie ühisesse eesmärki. aitäh! härra Berger, üks minut palun. härra Berger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 kõik liikmesriigid koos peaksid olema vastutavad majandusolukorra eest Euroopa Liidus. president ütleb, et kõneleja räägib liiga kiiresti, tõlgid ei saa seda tõlkida. kõneleja jätkab. ma usun, et äh, mitte keegi ei tohiks äh, kahelda selles, et riigi kuludel tuleb silm peale hoida. reformimine on õige tee. prioriteediks peaks olema stabiilsuspakti realiseerimine. süüdlastele näpuga näitamine on õige. mul on aga reservatsioone seoses finantstrahvidega, kui riigid juba on keerulises, president katkestab ja proua Jaakonsaari, üks minut, palun. arvoisa puheenjohtaja. austatud äh, president, kriisi äh, psühholoogia juurde kuulub äh, see, et kas otsitakse uusi vaenlasi või uusi äh, lahendusi. osades riikides tõuseb natsionalism ja protektsionism ja teistes riikides otsitakse lahendusi ja ka komisjon teeb seda viimast. mida tugevam on poliitiline süsteem Euroopa Liidus ja riiklikul tasandil, seda parem on taltsutada turuvõimu, muidu läheb halvasti. me võiksime aga lõpetada Kreeka pilkamise. Kreeka riik, rahvas, peaminister ja poliitikud on ära teeninud meiepoolse austuse, sellepärast et nad võtavad vastu väga keerulisi otsuseid. Olle Schmidt ütles, et äh, Soome ja Rootsi olid üheksakümnendate alguses äh, Kreeka olukorras, me pidime tegema raskeid otsuseid, aga meil õnnestus need teha Te kindlasti panite tähele, kolleegid, et need, kes ütlesid äh, ilusaid asju Kreeka kohta, neid ma ei katkestanud ja lasin rääkida kauem kui üks minut. ja järgmisena härra Ferrer. Are you here? Teurer? Ja. Teurer, yes, I'm ja. sorry. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. härra president, austatud äh, kolleegid praegu me räägime, milline võiks olla Euroopa toimiv majandushaldus. meil tuleb äh, tähelepanu äh, pöörata sellele, et lühiajalistest meetmetest oleks võimalik teha pikaajaline nägemus. sotsiaalse majanduse põhimõtted on paika pandud Lissaboni lepingus. see on äh, olnud ju ka Saksamaa majandusime aluseks juba üheksa, tuhande üheksasaja viiekümnendatel aastatel öeldi, et riigi majandustegevus äh, peab olema suunatud mitte majandusprotsesside suunamisele, vaid äh, sellisele äh, poliitilise raamistiku paikapanemisele. meil on vaja luua majanduslikus valdkonnas raamtingimused, meil ei ole vaja riiklikke töökohti, vaid sellist korrapoliitilist raamistikku konkurents äh, on äh, majandusprotsesside tulemus, mitte see, millest lähtutakse. härra Obermeier, üks minut. tänan, härra president. Euroopa kakskümmend kakskümmend äh, strateegia peab tähelepanu pöörama kriisi juurtele. kas oli mõttekas sisse viia nii-öelda ameeriklasi majandusmudel ilma kontrolliasutusteta? ei aga me ei tohi ka liiga palju ümber jagada ja sundsolidaarsust sisse viia. me ei tohi finantsturgusid vaadata eraldiseisvatena reaalmajandusest. kakskümmend kakskümmend strateegia peaks sisse viima reeglid spekulantide ja riskifondide vastu ja kindlasti äh, pangandustehingute maksustamise tee on õige tee. me peaksime töötama maksumaksjate huvides ja finantsturgudel peaks olema karmimad mängureeglid ja need, kes äh, esitavad valeandmed, need lendavad Eurotsoonist välja, kes petab, see lendab välja. härra Rüübi, üks minut härra president, härra volinik, kakskümmend kakskümmend äh, strateegia on meie jaoks eriliseks väljakutseks. peame tähelepanu pöörama eriliselt VKE-dele. aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend peaks olema olukord selline, et äh, VKE-des on miinimum omakapitali osa kakskümmend protsenti. meil on vaja Euroopas tugevat keskklassi, sellepärast et äh, kaks kolmandikku töötajatest töötab VKE-des, viiskümmend protsenti SKT-st tuleb sealt ja kaheksakümmend protsenti maksudest. komisjon on äh, unustanud äh, panna paika eesmärke selles programmis, mis on otseselt seotud VKE-dega ja volinik Rehn, ma kutsun teid äh, üles tegutsema VKE-de huvides ning panema paika eesmärgid, äh, mis äh, aitavad VKE-sid ja nendes töötavaid inimesi. Spoštovani gospod predsedujoči, predstavnik komisije, predsedstva. härra president, nõukogu esindaja, komisjoni esindaja. me oleme kuulnud täna väga huvitavat arutelu kriisi kohta, iseäranis oleme kuulnud palju Kreeka kohta ja enamus kõnelejaid esitas küsimuse, kuidas majandust hallata tulevikus. tuli välja see, et osa kolleege soovivad eelkõige süüdlast leida aga tegelikult peame küsima, kes vastutab mitte kollektiivselt, vaid äh, ja institutsioonides, vaid äh, ka individuaalselt. mina tahaksin võtta vastutusele volinik Almunia ta oli volinik ja teadis, mis toimus Kreekas, aga kui ta nüüd ei selgita, mis toimus, siis ta peaks tagasi astuma. härra Kelly, üks minut, palun. suur tänu, härra president. finantskriis tekkis regulatsiooni järelevalve, valve ja juhtimise puudumisest nüüd oleks vaja ennetada selliseid olukordi tulevikus. liikmesriigid, üksikisikud, kõik peaksid tegelema selle küsimusega, mul on hea meel, et täna neid küsimusi arutati, samuti tuleb võtta vastutusele reitinguagentuurid ja spekulandid, kes on nurga surunud liikmesriikide valitsused finantsjuhtimisega tuleb tegeleda Euroopa Liidu tasandil ja tuleb võidelda finantsterrorismi vastu, tänan. proua Kaldenbach. tänan, härra president, härra volinik, äh, nõukogu. me räägime täna Euroopa majanduse ühisest äh, juhtimisest on ülim aeg öelda, et turg iseenesest ei ole mingisugune väärtus. eurooplased ei teeni turgu, vaid turg peab teenima viitesadat miljonit eurooplast. meil on vaja kasvu ja konsolideerimist, aga meil on vaja jätkusuutlikku kasvu ja sotsiaalselt vastuvõetavat konsolideerimist. Euroopa inimestel on vaja usaldust ja perspektiivi. viimast võime neile pakkuda ainult siis, kui me saame neile lubada Euroopat, mille heaolust nad kasu saavad kui äh, majanduskasvust saavad kasu ainult vähesed, siis see ei saa olla Euroopa tulevik. proua Tati, palun. suur tänu, härra president. kõigepealt on tõsi, et äh, Kreeka äh, kriisi lahvatamine on tekkinud, tekitanud palju õigustatud muret meie kodanike seas. üks kolleeg ka siin ütles, et Kreekale võib muidugi näpuga näidata, aga väga kiire äh, on reageerida ja teha järeldusi ja võtta neid õppetunde, iseäranis poliitilisel tasandil, selle kohta, kuidas poliitiliselt majandust juhtida. seetõttu on vaja majandusjuhtimise ettepanekuid teha. Euroopa Komisjon eh, teeb ettepaneku liikmesriikide eelarvete läbivaatamiseks, mina arvan praegu, et majandusjuhtimise seisukohast Euroopa tasandil ei ole mitte liikmesriikide eelarvete läbivaatamine komisjoni poolt. ma arvan, et see ettepanek tegelikult hoopis toob välja eba, konstitutsioonilised ebakõlad e, ja tegelikult praegusel hetkel ei ole Euroopal seda vaja, praegu on vaja luua Euroopa Liidu majandusjuhtimine, tänan. Kirjedan Silla ja Ene Lepto tim cu toii că strategia europeană. aitäh härra president me kõik teame et eh, euroopa liit kaks tuhat kakskümmend strateegia sai algatatud sellepärast et võidelda majanduskriisiga ja valmistada euroopa liitu ette tulevaseks aastakümneks on äärmiselt kahju et see strateegia ei näita mingit selget teed mis puudutab vajadust üle vaadata üks olulisemaid ühtseid poliitikaid, ehk siis ühtne põllumajanduspoliitika ja selle reform. asi on veel tõsisem, kuna põllumajandus on oluline instrument, millega saavutada Euroopa Liit kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend strateegiat. kõik viited on viimasel hetkel sinna sisse topitud ja seetõttu ei ole põllumajandus selles dokumendis peaaegu üldse sees selles mõttes sisaldab strateegia mõningaid äh, mõtteid ühtse põllunduspoliitika tuleviku koha pealt, aga ta ei pane seda oluliseks elemendiks, millel oleks üldisem, laiem lähenemine, mis võtaks arvesse äh, tulevasi väljakutseid, äh, mis tulenevad toiduvahetuse tulevasest kahekordistumisest. Szanowni Państwo, robione analizy przyczyn kryzysu w strefie euro oraz zapaści gospodarczej austatud äh, daamid ja härrad, meil on vaja tõsiselt analüüsida seda, et miks üldsegi kriis äh, puhkes. Kreekas ja teistes riikides on äh, mitmesuguseid ohte, kas nüüd globaalne finantskriis mõjutas Euroopa olukorda või kukkusime me ise läbi? meil tuleb selgelt välja öelda, et Euroopa Liidus ei ole finantspoliitikat piisavalt koordineeritud stabiilsus ja kasvupaktist ei peetud kinni, riigieelarved ei olnud absoluutselt äh, seotud reaalsusega, olid kõrged äh, kulud, äh, oli vähe sissetulekuid, mida tegi komisjon, mida tegi keskpank? tuleb ausalt öelda, et liikmesriigid ei luba oma eelarvete kontrolli. eelmisel aastal me tegelesime Lissaboni lepinguga, aga väga vähe tegelesime Rahandusliiduga. käesolevaga on arutelu lõppenud ja kõigepealt saab sõna härra Lopez Garrido nõukogu nimel. aitäh, härra president ma arvan, et võib öelda, et oleme olukorras Euroopa Liidus, mis ei ole just pretsedenditu. see meenutab meile asju, mille me oleme minevikus edukalt ületanud. tegemist on keeruka olukorraga, see on sarnane sellega, milles me ennast leidsime pärast teist maailmasõda ja see andis alust selleks, mida me nüüd kutsume Euroopa Liiduks Äh, kui te mäletate, mis leidis alles siis, kui Berliini müür langes, kui Euroopa Liit äh, ühtlustus, kui oli varasem valuutakriis, vastuseks on alati olnud edasi liikuda, võtta vastu uus leping, seda me tegime ka selle aastatuhande alguses Lissaboni lepinguga. ja see on ka ainus äh, moodus, kuidas sellisest keerulisest raskest olukorrast välja tulla, nagu me praegu ennast leiame teine võimalus on populism või protektsionism ja see tegelikult ei ole mingi tõeline variant. ainuke võimalus on liikuda sellise Euroopa suunas, mis parandab need vead, mis tõesti eksisteerivad ja on ennast väga selgeks teinud eh, selle äärmiselt tõsise kriisi käigus. keegi meist ei ole nii tõsist kriisi varem läbinud, nii et eh, võimalus, kuidas vastata olukorrale teatud dereguleeritud turgudel, vastata raskustele, mis tootmissüsteemis ja konkurentsivõime puudumisega eksisteerivad, sest täna on nendel asjadel tõsine sotsiaalne mõju, mis puudutab töötust, defitsiidiprobleeme. kahekümnel, kahekümne seitsmest liikmesriigist on nüüd tehnilised defitsiidid ja mis puudutab äh, majandusjuhtimist Euroopa Liidus, siis vastuseks siin ei ole vähem Euroopat, vaid just rohkem Euroopat, niimoodi peab sellele olukorrale reageerima. peame ütlema, et me oleme vastanud, Euroopa Liit on siin oma vastuse andnud, austatud parlamendiliikmed, saan viidata sellele, mida olen varem öelnud, mida ütles volinik Rehn, me ütlesime üsna selgelt, äh, välja selle, kuidas Euroopa Liit on vastanud aga nüüd peame me liikuma isegi kiiremini. peame kindlustama, et see, kuidas me vastame, leiab aset koheselt, sest Euroopa Liidus endiselt probleemid eksisteerivad ja nüüd on need meile ka väga valuliselt selgeks saanud. teen ettepaneku koostööks meie institutsioonide vahel, härra president, eriti just äh, teie ja minu institutsiooni vahel siin on viis aspekti, kus me peame liikuma kiiremini ja täitma selle ülesanne, äh, mis meie ees on õigelt. esiteks solidaarsus, me peame saavutama progressi solidaarsuses Eurotsoonis, seetõttu oli see abi Kreekale niivõrd mõistlik, sama mõistlik oli otsus luua see kolmeaastane fond, see ei ole veel püsiv fond, aga meil on see seitsesada viiskümmend miljonit eurot seal fondis, millega me saaksime juba äh, alguses äh, lahendada need tulevased keerulised olukorrad äh, riigi bilanssidega. ma arvan, et õige et oli, et nõukogu seda mainis, üheksandal mail vastu võttis ja see on seotud ka Euroopa Keskpanga tegevustega, kes eh, samuti sekkub, ostes üles eh, riigivõlga liikmesriikides eh, nende meetoditega, mis talle Lissaboni lepingu raames kättesaadavad on. teiseks, teie koda räägib siin järelevalvepaketist ja kui ma nüüd saaksin varakult reageerida, siis eile Ecofin rääkis äh, äh, riskifondide dereguleerimisest. me peame läbima läbirääkimised parlamendis, nõukogus nii kiiresti kui võimalik, mis puudutab finantsjärelevalvet. see on pakett, mis puudutaks ka reitinguagentuure, sest nüüd äh, teostab reitinguagentuuride üle järelevalvet Euroopa Amet. ja see on loomulikult ka seotud nende küsimustega, mida rida parlamendiliikmeid täna hommikuse debati käigus tõstatasid kolmandaks tuleb suurendada konkurentsivõimet, seetõttu on äärmiselt oluline, et juuni nõu-, ülemkogu võtaks vastu ja alustaks äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. kaks tuhat kakskümmend strateegia, mis äh, kvantifitseerib meie eesmärgid, kaasa arvatud vaesuse vähendamine, sotsiaalne kaasatus, millega ei ole veel piisavalt tegeletud, see puudutab ka juhtimist, äh, ja see on palju rangem kui see, mis on meil Lissaboni lepingus kirjas, mida, mis tegelikult seal on täiesti puudub, nagu ka härra Verhofstadt varem mainis. seal on stiimulid, mis julgustavad inimesi saavutama eesmärke, mis puudutab Euroopa struktuurifonde. neljas oluline punkt. majanduspoliitikate koordineerimise pakett, mida, mille Olli Rehn esitas kaheteistkümnendal mail mida eile ECOFINis uuriti. see on täiesti vältimatu, et me teeme ära selle, mida Lissabon meil lubab teha. artikkel viis ütleb, et liikmesriigid peavad, see ei ole midagi sellist, mis oleks tore, kui nad teeksid või et äh, nad võiksid seda teha, nad peavad koordineerima oma majandus- ja tööhõivepoliitikaid. Nad võivad koordineerida ka sotsiaalpoliitikat nii et artikli äh, üks kolm kuus arendamine, mis on äh, nõukogu ettepanekus on äärmiselt oluline, me peame selle rakendamist ka kiirendama. peame kiirendama ka debatti ja otsuseid, mis ilmselt G kahekümnes tekivad ka Tobini maksu üle, finantsülekannete maks finantstehingute maks, ma arvan, et need viis olulist punkti, mis aitavad meil parandada Euroopa majandusjuhtimist, ma palun, et parlament ka seda toetaks, härra president, toetaks seda niimoodi, et me saaksime ametlikult selle kohta otsuse ära teha nii kiiresti kui võimalik. eriti palju aega meil enam ei ole sellega venitada. Euroopa Liit ei ole kunagi olnud nii vajalik, kui ta seda on praegu. ma ei räägi siin ainult solidaarsusest liikmesriikide vahel, vaid ka institutsioonide vahel Euroopa Parlament on, on Euroopa institutsioon, ka komisjon on Euroopa institutsioon. samuti on seda nõukogu. ja nüüd peavad institutsioonid tegema koostööd selleks, et see liikumine majandusjuhtimise suunas, nende probleemide lahendamise suunas lõplikult Äh, saaks reaalsuseks, me peame näitama, kui väga me tahame liikuda edasi ja pöörata äh, lehe uuele peatükile Euroopa Liidus, mis tuleb meie kõigi kodanike kasuks. siin ei ole mitte mingisuguseid varjatud eesmärke, aitäh. suur tänu ja nüüd Euroopa Komisjoni poolt saab sõna härra Olli Rehn. hääletus algab kaksteist kümme, me oleme natuke hiljaks jäänud aga palun, härra volinik, sõna on teil. härra president, austatud parlamendiliikmed. suur tänu tõsise ja sisuka arutelu eest, mis peegeldas väga äh, keerukat olukorda, mille ees Euroopa praegu seisab. lubage mul kõigepealt öelda, et ma hindan väga Euroopa Parlamendi laialdast toetust Euroopa majandusjuhtimise mõttele. kuulasin tähelepanelikult ka härra ministrit. tänan eesistujamaad samuti toetuse ja koostöö eest. just selle teema osas ning ka muudes küsimustes. nõustun tuliselt nendega, kes kutsusid üles täiendama äh, majandusliitu rahaliiduga ja see ongi meie töösuund. see tuleneb nendest õppetundidest, mis me kriisis saime. me peame toetama või töötama kõigepealt selle nimel, et äh, lahendada kriis, pöörates eritähelepanu Kreekale ja teistele kriisi kolletele Euroopas. me peame vältima, et Lehman Brothers krahh ei jõuaks Euroopa pinnale. me ei tunne veel end täiesti kindlalt, seetõttu peame olema jätkuvalt valvel, et tagada finantsstabiilsus Euroopas. peab ütlema, et me peame kaitsma oma habrast majanduskasvu. teiseks, meil tuleb intensiivistada, kiirendada eh, finantsturgude regulatiivset reformi, pangamaksud, lühikeseks müümine, krediidiagentuurid, nende küsimuste puhul on palju parem Euroopa Liidu tasandil reageerida ja teha seda võimalikult kiiresti. samuti tuleb luua raamistik mis aitaks parandada süsteemsed vead finantsturgudel. siinkohal nõustun ma väga proua Jaagonsaari ja härra Svobodaga. turg äh, võib olla nii hea isand kui hea teener, aga kui ta on halb isand, siis äh, peame me läbi vaatama, äh, mida tähendab meie jaoks sotsiaalne turumajandus selleks, et luua usutav juriidiline raamistik oma finantsturgudele. seetõttu tuleb õigusreform läbi viia ja äh, sellega seoses tuleb võtta ka otsuseid tugevdamaks majandusjuhtimist Euroopa Liidus. me peame tugevdama stabiilsus- ja kasvupakti läbi finantsjärelevalve samuti tuleb paika panna rakendatavad sanktsioonid, nii nagu härra Karas ütles, meil on neid vaja ja samuti peab Eurostatile andma auditeerimisõiguse liikmesriikide eelarvete kontrolliks. vabandage, ütleb president. austatud kolleegid, praegu võtame kokku väga olulise debati, seetõttu palun ärge ajage juttu sel ajal, kui Euroopa Komisjoni volinik esineb. suur tänu, ma olen juba harjunud sellega, aga tõesti, mul oleks hea meel, kui äh, parlament ka veidi huvi üles näitaks selle vastu, mida mina kavatsen öelda. kriisi lahendamine lühemas perspektiivis finantsreformide läbiviimine, majandusjuhtimise tugevdamine on kolm põhiülesannet, mis meie ees seisavad ja millega tuleb pihta hakata niipea kui võimalik. härra Marinescu viitas siin komisjoni teatisele ja muide tõesti, kes oleks pool aastat tagasi veel eh, sellele osanud mõelda lugege palun majandusjuhtimise tugevdamisest kümme lehekülge teksti, see ei ole pikk. seal on kõik konkreetsed algatused kirjas, aga need on kõik vajalik, meile hädavajalikud meetmed Euroopa Liidus. seega me oleme asunud tegutsema, läheme edasi härra Verhofstadt ütles, ärge oodake seni, kuni rakkerühm oma tulemused avaldab, loomulikult. me tegutseme aktiivselt, konstruktiivselt eh, ja teeme koostööd selle töökonnaga, millele, mille siis algatas president Herman Van Rompuy, aga tõesti, me ootama, ootame juba praegu konkreetseid ettepanekuid Euroopa Liidu majandusjuhtimise tugevdamiseks. see on vajalik ja seda toonitasite ka teie täna. meil ei ole seda luksust, et saaksime oodata, pigem peame me viivituseta tööle hakkama ja seetõttu, härra president ning austatud parlamendiliikmed, tahaksin lõpetada öeldes, et meil on vaja kõikide institutsioonide ühist liitu, et äh, neid eesmärke täide viia. Euroopa Lindu, Liitu hinnatakse tulemuste järgi, mida on saavutanud siis Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament koos. loodan teie toetusele ning samuti on tähtis, et kaasatakse liikmesriikide parlamendid, nii nagu Äh, proua Ulat ka ütles. tähtis on see, et Euroopa Parlament saab Euroopa Liitu aidata. kõik me peame tegutsema kiiremini, otsusekindlamalt. seetõttu palun veenge oma valijaid valimisringkondades ja öö, äh, oma koduriike mitte ainult Hispaanias, Hispaania kui eesistuja on nii, niikuinii nii juba täis otsustavust, aga eh, ma tahaksin nüüd teile loota, kui teie asute kindlatele seisukohtadele Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia kohta. sõbrad, peame nüüd täiskäigul lihtsalt edasi minema, et luua Euroopa majand-, ühtne majandusjuhtimine, tänan. tänan, härra volinik. ühine arutelu on käesolevaga lõppenud ja paari minuti pärast hakkame hääletama